Äh, kallid kolleegid, alustagem oma tööhõivekomisjoni istungiga. kõigepealt esimene punkt, äh, päevakorra vastuvõtmine. palutud on muuta päevakorda järgnevalt. kõigepealt punkt number kaks, juhataja teadaanded. Need tulevad kohe pärast hääletusi, siis päevakorrapunkt number neli, mis puudutab Majandus- ja Rahaliidu sotsiaalset mõõdet, muudatusettepanekute läbivaatamine, see tuleb täna viimase punktina vahetult enne hääletusi ja siis päevakorrapunkt number kaksteist, mis puudutab töötajate finantsosalust ettevõtete tuludes. Eh, samuti muudatusettepanekute läbivaatamine, see tuleb pärast päevakorrapunkti number kuus. muudatusette, eh, vabandust, päevakorrapunkt number kakskümmend üks võetakse pärast kaheteistkümnendat päevakorrapunkti ja kuusteist viis kaksteist hääletame, mitte kell kuusteist null null. kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis võtame selle päevakorra muudetud kujul vastu. Teil peaks olema dokumentides ka juuli ja septembrikuiste kohtumiste protokollid, kui teil vastuväiteid ei ole, siis me võtame ka need vastu muutmata kujul ja nüüd päevakorrapunkt number viis, meetmed, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist. siin on raportööriks kolleeg Edith Bauer. praegu me räägime siis kompromissmuudatusettepanekutest ehm, naisõiguste komisjon kolmandal oktoobril võttis juba vastu oma arvamuse libe kultuuri ja petitsioonide äh, komisjon oma arvamust ei esita. kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut on kompromissidena esitatud, nii et sõna on nüüd teil, proua Bauer. suur tänu, Lili! see direktiiv, mis keskendub äh, diskrimineerimise vastasele võitlusele äh, kodakondsuse alusel, see direktiiv peaks äh, jõustama määruse selles valdkonnas. on väga oluline see teema. me näeme siin väga selgelt direktiivi ulatuse piiramist ja ma tahaksin rõhutada seda ühte asja veel, kuivõrd aega on väga vähe. nimelt eh, asi, millest me oleme rääkinud üsna mitu eh, kolm punkti, mis puudutab äh, sotsiaalkindlustussüsteeme, siis äh, see direktiiv äh, pärast määrust tagab selle, et enam ei ole kattuvust kaheksa, kaheksa kolm number direktiiviga sotsiaalkindlustuse osas, see, me räägime siin ainult sotsiaalsetest ettevõtetest, mis on hoopis teine kategooria siis sotsiaalkindlustust arvestades. nüüd siis elanike puhul, see oli teine asi, mis oli arutelul. praeguseks on teada see, et üsna tihti peaasjalikult piiriüleste või piiril elavate töötajate puhul tuleb ette diskrimineerimist kodakondsuse alusel aga äh, seda maskeeritakse elukohapõhise diskrimineerimisega selleks, et äh, mitte saada endale seda templit, et on koda-, äh, kodakondsuse alusel diskrimineeritud. nii et me peame sellega siinkohal kindlasti arvestama. nõukogu äh, tegelikult liigub samas suunas, kui meie kompromiss ette näeb. ja nüüd veel üks märkus üsna tihti on sõnastus kummaline. võetakse kokku erinevad õigussüsteemid, on liikmesriike, kus õigussüsteem põhineb ohvri nõusolekul ehk teisisõnu keegi ei saa ohvrit esindada ilma ohvri nõusolekuta näiteks taanis aga võib ametiühing kollektiivsete huvide alusel tegutseda autonoomselt ohvrist öö, iseseisvalt. ja sellepärast me oleme siin valinud sõnastuse nii, nagu on see kohane, selleks et arvestada ka siis siseriiklike õigussüsteemidega. nii palju siis selgituseks, miks me valisime sellise sõnastuse, nagu ma praegu välja pakkusin. ja lõpetuseks tahaksin ma tänada kõiki variraportööre, kõik, kõik äh, töötasid äh, väga pinevalt nende muudatusettepanekute kallal ja ma tahaksin tänada ka sekretariaati, Aliati, tema toetus ja abi oli tõesti väga kasulik ja väga teretulnud ja ma tahaksin ära kasutada seda võimalust täna ka siin selleks, et ähm, tänada komisjoni, kelle esindajad olid alati valmis äh, vastama meie küsimustele, alati valmis selgitama äh, kõik probleemid, millega kokku põrkusime, nende osas me abi saime komisjonilt ja lisakind-, äh, selgitusi samuti nii et äh, suur tänu kõigile tõesti suure koostöövalmiduse eest. suur tänu! suur tänu, ütleb äh, proua esimees härra Kristjanson. Äh, suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri Edith Bauerit selle väga mõistva suhtumise eest, mida ta on üles näidanud eh, terve selle protsessi jooksul. Eh, aega on meil olnud väga vähe eh, ja seega on koostöövalmidus osapoolte vahel väga oluline olnud. ma tahaksin rõhutada mõningaid punkte, mille osas meil on õnnestunud saavutada edu. oluline on siinkohal kõigepealt mainida seda, et tegemist on töötajatele suunatud direktiiviga selleks, et tagada nende õigused vaba liikumise põhimõtte kontekstis ja et nende õigused oleksid garanteeritud igal pool, kus nad otsustavad Euroopa Liidus tööle asuda. tööturu osapoolte äh, vahelisteks suheteks on see väga oluline. kui me nüüd vaatame konkreetsemaid äh, saavutusi, kompromissmuudatusettepanekutes on selgelt välja toodud see, milliste probleemidega piirialadel töötavad inimesed üsna tihti Euroopa Liidus silmitsi seisavad kompromiss D rõhutab seda, et äh, meie direktiiv peaks arvestama ka juba äh, vastu võetud seadusandlust, äh, tagamaks seda, et vaba liikumise põhimõtet rakendataks vastavalt reeglitele. oluline on see, et igasugused uued struktuurid peaksid olema sellised, mis ei õõnesta juba olemasolevaid struktuure näiteks sotsiaalturu osapoolte vahelised suhted liikmesriikides, kui me loome uusi ameteid või uusi organeid, siis see ilmselt ainult suurendaks äh, Ähm, võõrtööjõu seas äh, segadust. tööturu osapooltel peaks olema võimalus sõlmida ka kollektiivlepinguid, millega tagataks öö, äh, elu, äh, eluväärne palk ja korralikud töötingimused oluline on see, et äh, töövõtjatel oleks võimalik saada juurdepääs ka äh, et nad saaksid läbipaistvalt näha, kuidas kujuneb nende palk. ühest kompromissist aga ma ei saa aru, äh, see on nimelt siis proua Baueri kompromiss, mida toetab ka Rahvapartei fraktsioon, nimelt see nii-öelda kahekümne üheksas režiim, kompromiss HT ma arvan, et äh, isegi kui me räägime vabatahtlikust süsteemist, ei peaks me hakkama rääkima paralleelsest äh, sotsiaalkindlustussüsteemist lisaks äh, siseriiklikele süsteemidele. ma ei tea üldse, kas oleks ka juriidiliselt võimalik. me ei peaks looma paralleelselt jooksvat süsteemi kahekümne kaheksale siseriiklikule süsteemile lisaks kas mitte ei kaldu me siin föderalismi, kui me sellised muudatusettepanekud äh, vastu võtaksime, see oleks minu jaoks problemaatiline ja seega ma paluksin see kompromiss maha hääletada. aga sellegipoolest koostöö, nagu öeldud, on sujunud väga hästi ja suur tänu teile selle eest, aitäh! Philipp de Baaker järgmisena, palun suur tänu, juhataja, ma teen väga lühidalt, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri väga äh, hea koostöövalmiduse eest, meil on õnnestunud jõuda väga kiiresti lõppkokkuvõttes heade kompromissideni. on ilmselge, et tegemist on äärmiselt olulise teemaga, väga paljud ettevõtted, väikestest ettevõtetest suurte ettevõteteni on järjest rohkem ja rohkem tegevad rahvusvahelisel turul ja laienevad üle Euroopa ja seega on oluline, et töövõtjate õigused seda trendi ka äh, järgiksid ja et äh, töötajate õigused oleksid tagatud ka piiriüleselt. Äh, arutelud on viinud väga hästi tasakaalus oleva raportini ja seda me saame kindlasti toetada tänasel hääletusel, aga üks kompromiss on meie jaoks äärmiselt problemaatiline, nimelt kompromiss G. me ei ole sugugi mitte ainus äh, fraktsioon siin parlamendis, kellel sellega on raskuseid. aga ma siiski loodan, et me saavutame täna laia koos öö, ühismeele on oluline, et parlament saadaks teistele institutsioonidele ja Euroopale laiemalt välja sõnumi, et meie oleme võtnud juhi rolli nendel aruteludel ja tõesti loodan, et hääletus täna läheb hästi. Maritša Korneliisen, palun järgmisena. suur tänu ka mina tahaksin tänada proua Bauerit ja suur tänu ka kõikidele teistele variraportööridele. see direktiiv küll mõningaid põhimõttelisi probleeme ei lahenda töötajate liikuvuse osas Euroopas, on see aga võib-olla kasulik mõningatele töövõtjatele oma õiguste kehtestamisel. ma tõesti loodan, et meie tööjõud on paremini informeeritud ja et nendel on võimalus pöörduda kuhugi Äh, probleemide korral näiteks võrdsuskomisjonidesse või ametiühingutele antakse Euroopa Liidu töötajate gruppidele õigus olla nende esindajaks. Äh, see viimane on kõige uuem äh, lisandus sellesse teksti ja kindlasti parandab komisjoni esialgset ettepanekut. ma tõesti loodan, et tulevikus on see kõikihõlmav direktiiv Eh, et kõikidel töötajatel, mis iganes lepingu alusel, mis iganes sektoris nad töötavad, saavad sellest direktiivist abi. ma tahaksin lõpetuseks tõesti tänu avaldada Euroopa Komisjonile, kes on olnud äärmiselt äh, äh, abivalmis, selgitades selle direktiivi äh, juriidilisi peensusi nüüd annaksin sõna härra Moorile Euroopa Komisjonist, kas härra Moore on saalis? suur tänu, härra proua juhataja, meil ei ole midagi teile tegelikult eriti lisada siinkohal tegemist on tõesti äärmiselt olulise direktiivi ettepanekuga, sellepärast et see aitab ähm, töövõtjate õiguseid paremini kehtestada, see kehtib ka nende pereliikmetele, kes äh, siis liiguvad Euroopa Liidus äh, töö eesmärkidel ähm, ja äh, väga kena on, et Euroopa Parlament oma arutelude käigus on komisjoni nii palju toetanud. suur tänu, ütleb proua juhataja nüüd annaksin sõna uuesti veel proua Bauerile. suur tänu, ega ka minul ei ole siia eriti midagi lisada, võib-olla tahaksin veel kord ainult tänada kõiki kolleege, kes äh, muudatusettepanekuid esitasid sellesse raportisse ja suur tänu variraportööridele, kes pingutasid kõvasti, et kompromissideni jõuda. ja ma tahaksin tänu avaldada ka meie nõunikele, tõesti, ka nemad on ära teinud suure töö, nii et äh, tänud kõigile. suurt tänu. hääletus toimub täna. järgmine päevakorrapunkt, kui lubate. läbirääkimised nõukoguga globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi EGF-i teemal. proua Harkin on siin äh, raportöör aga enne veel räägin ma sellest, mis oli nende läbirääkimiste tulemus. viimane e, mitteametlik triloog toimus kolmeteistkümnendal septembril, saavutati esialgne kokkulepe ja Koreper võttis üheteistkümnendal oktoobril selle paketi vastu ja täna hääletame meie nende tulemuste osas ähm, selle kokkuleppe peamised punktid. kõigepealt ähm, EGF käivitatakse siis, kui toimuvad koondamised kas globaliseerumisest või majanduskriisist äh, tulenevatel põhjustel. põllumehed on siia nüüd kaasatud, äh, kõikvõimalikud äh, lepingud ja ajutised ja alalised agentuurid ja ametid ja ka ettevõtted, kus on kuni kümme töötajat kolmkümmend viis protsenti äh, vabandust, ähm, konkreetne ajakava on pandud paika taotluste esitamiseks, eelarve pädeval institutsioonil on üks kuu, kuue nädala asemel otsus äh, langetada iga üksiku juhtumi puhul, et kas see fond äh, mobiliseeritakse või ei raportööri proua Harkinit ei ole täna kohal, ta palus äh, mul ette lugeda tema lühikese sõnavõtu selles küsimuses. kõigepealt äh, ütleb proua Haakin, tahaksin ma vabandada kolleegide ees, et mind ei ole tänasel pärastlõunasel komisjoni istungil, kuid ma pean pöörduma tagasi koju suur tänu äh, kõikidele kolleegidele, et olete pühendunud selle ähm, fondi töö jätkamisele. ma tahaksin tänada mm, variraportööre ja komisjoni esimeest nende toetuse eest kogu triloogi vältel meid saatis teatav edu ja mul on väga hea meel, et äh, need lõplikud otsused, mille me langetasime, tagavad kindlasti sellele fondile parema graafiku ja lisavad äh, lisaväärtust. kõige suurem muutus, mille me oleme sisse viinud, on võrdse noortele suunatud äh, meetme vastuvõtmine nimelt äh, siis nendele inimestele noored inimesed kes ei ole ei tööl ega ei käi koolis kuni kolmekümne aastased Eh, see puudutab kõiki nii-öelda eh, NUTS kaks piirkondi, komisjon esialgselt tahtis seda piirata geograafiliselt, kuid meil õnnestus saavutada kompromiss ja geograafiline ulatus on siis jäänud nii, nagu see oli enne, ehk teisisõnu, need noored inimesed, kes abikõlbulikud on, nende hulk võib olla nüüd suurem. nüüd äh, kaasfinantseerimise määr on ühtne nüüd kuuskümmend protsenti, see on kümme protsenti kõrgem kui see viiskümmend protsenti, mis esialgu välja pakuti. me võitlesime selle eest, et vähemalt kahene süsteem toodaks sisse programmialustele riikidele või nendele riikidele, kus, kes saavad abu ühtekuuluvusfondist, aga leppisime siis kokku lõpuks selles, et jääb üks määr kuuskümmend protsenti Äh, aga saavutasime siis sellele vastu tänuks selle, et vähemalt kolmkümmend viis protsenti fondi vahenditest oleks käivitatavad. me vastame omalt poolt ka Kontrollikoja raportile ajaga piiratud äh, toetused, neid me oleme vähendanud äh, viiekümne protsendilt viieteistkümnele protsendile. meil õnnestus äh, panna paika ka konkreetne graafik projektide esitamiseks. nõukogu oleks soovinud avatud lõpuga ehk siis tähtajatut süsteemi, nüüd on meil tähtajaline süsteem. kaasatud on ka alalised ja ajutised agentuuri töötajad ja ka ühe äh, isikuga ettevõtted on nüüd äh, kaasatud. nõukogu tahtis, et äh, ainult ettevõtted, kus on vähemalt kümme töötajat, saaksid programmist osa, aga meie siis saavutasime sellega, et väiksemad ettevõtted saavad sellest kasu ja lisaks sellele on siis kaasatud nüüd ka põllumajandussektor ja tagatud on ka seal töötajanud inimeste õigused kas mõni kolleeg sooviks sõna? proua Bauer ja siis proua Korneliisen, proua Bauer. Äh, suur tänu. ma tahaksin proua Haakinit äh, tänada, tänada aga ka proua Peeresit, sest ma olen ise olnud tunnistajaks sellele, et need läbirääkimised on olnud ühed kõige raskematest üldse ja üsna sagedased olid need momendid, kus asi võis minna täitsa rappa. ja küsimärgi alla seati üldse globaliseerimisega kohanemise fondi tulevik Te mainisite noorsootööpuuduse probleemi ja et on leitud siin lahendus. aga mis mitte kunagi arutelule ei tulnud selle direktiivi all, kui nüüd äh, ausalt öelda, oli see, et nõukogus jäädis selle mingisuguseks tingimuseks, selleks, et äh, blokeeriv vähemus äh, murduks nõukogus, nii et tõesti, need läbirääkimised olid väga rasked ega ma ise väga rahul ei ole selle lõpptulemusega sellepärast et jah, nüüd on äh, see fond võib-olla natukene pisut parem kui enne, aga tegemist on siiski väga suure kompromissiga ja üldse neid kompromisse nõukoguga leida oli väga keeruline ja ega see tulemus eriti hea ei ole. rõhutaksin ainult äh, seda veel, et kõik, kes on kaasatud olnud nendesse aruteludesse, andsid endast parima et mingisugune kompromiss leida ja et leida nii hea kompromiss kui võimalik. aga kordan veel, et tõesti, see oli kõik väga keeruline, suur tänu. Thank you, Benedict Aden. aitäh, Benedict Aden suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin liituda sellega, mida öeldi ja ma tahaksin proua Haakini tööd tõesti tunnustada äh, siin äh, see ei olnud sugugi lihtne töö ja algusest peale oli aru saada, et see asi võib ka minna väga viltu ja seatakse see fond üldse kaalule siin ja et seega selles mõttes on läinud väga hästi ja proua Haakin juba reastas kõik need edusammud, mis on saavutatud ja, ja ma tõesti tunnen rõõmu selle positiivse lõpptulemuse üle, aitäh. Thank you, Maritši Konliisen. aitäh, Maritši Konliisen. aitäh, olen täis, täiesti nõus proua Pärani ja härra Tõdeniga, see, need olid väga rasked läbirääkimised, me andsime oma parima ja oli päris üllatav, kui me ühtäkki suutsime äh, loobuda põllumeestest, kuid lõpptulemusena olid ikkagi meil noored sülle langenud, aga me suutsime finantseerida kõike, välja arvatud siis noorsugu ja mul, ma väga-väga loodan, et seda raha kasutatakse targalt kõikides liikmesmaades. olukord on paranenud võrreldes praeguse fondiga. ma tõesti usun, et see saab olema kiirem, laiemini kasutatud, paremini suunatud nendele töölistele, kes seda kõige rohkem vajavad. nii et jah, loodame, et hääletustulemus on hea. Uh, thank you so much. suur aitäh. aitäh teile kommentaaride eest. proua Harkin tänab teid ka teie koostöö eest siis saame minna päevakorrapunkti number kaksteist juurde. milleks on siis töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes. Phil Benjen on äh, raportöör. see on äh, üheksakümne kaheksa muudatusettepaneku esimene arutelu, nii et Phil, sõna on sul. jah, ma arvasin, et me tegeleme sellega peale hääletust, aga vahet pole. aitäh, jah, kõigepealt tahaksin tänada oma kolleege nende muudatusettepanekute eest, mis nad on selle raporti kohta esitanud muudatusettepanekuid on päris palju, enamik nendest on positiivsed, mitte kõik, aga enamik neist. vaatasin nad läbi ja valdav osa nendest järgivad seda üldist joont, mida püüan järgida, on vastavuses nende diskussioonidega, mis me kolleegidega pidasime raporti koostamisel esitasin ka mitmeid muudatusettepanekuid selgitatud punktide suhtes, mida tõstatati peale seda, kui esialgne raport valmis sai, tegin vahet suurte ettevõtete ja VKE-de vahel, tõin sisse ka teise lõigu, mis ütleb, et ettevõtte olukord tiiti mõjutab EFP mudelit, mida nad öö, valinud on. esitasin ka kaks muudatusettepanekut, mis puudutavad parimaid praktikaid EFP ma arvan, et kogu see valdkond koos minu muudatusettepanekutega ning kolleegide muudatusettepanekutega, ma olen üsna veendunud, et me suudame jõuda kompromissideni enamikes valdkondades. võib-olla üks või kaks sellist vähe keerulisemat, aga enamiku suhtes ma usun, et saavutame kompromissi kahekümne üheksas režiim, mis võib olla, võib olla üks kõige vastuolulisemaid valdkondi, tahan siin viidata, et see, me ainult nõuame raportis, et uuritaks, komisjon, komisjon korraldaks uuringu ehk selle asja praktilisus ja teiseks siis mõnu, mõjuanalüüs äh, taolise uuringu tulemustele. me ei pruugi pruugi praegu seda kõike ellu viia, ma lihtsalt, ma palun lihtsalt, et uuritaks, kuivõrd praktilised need ettepanekud on. ehk siis need, kes seda uurivad, et nad võtaksid siis seda arvesse. ma tahan kolleegidele kinnitada, et ma olen natukene seda teksti täpsustanud, liikmesmaade äh, fiskaal- ja tööjõualane seadusandlus sellest äh, raportist siiski mõjutatud ei saa, pigem on tegemist sellise parimate praktikate vahetamisega ettevõtete jaoks, eelmär-, eesmärgiga parandada äh, Äh, informatsiooni läbipaistvust ja informatsioonile kättesaatavust. usun, et see lisaks väärtust liikmesmaadele praegustele režiim, äh, süsteemidele, eriti nende ettevõtete jaoks, kes töötavad piiriüleselt ja loodetavasti jõuame selle punkti suhtes ka kokkuleppele, kompromissile. saan väga hästi aru, et mõned kolleegid olid mured selle pärast, et EFP skeemid võivad luua töötajatele täiendavaid riske ja ma hea meelega võtan sinna arvesse tead-, te teatavaid täiendavaid turvameetmeid kompromissi faasis. mõned nendest turvameetmetest on päris mõistlikud, me loomulikult aktsepteerime, et siin on tegemist riskiga, aga algses raportis tegin ka täiesti selgeks, et riskide iseloom ja nende tase tuleb selgelt välja tuua kõigile, kes asjaga on seotud, enne kui mingisuguseid siduvaid kokkuleppeid tehakse, ma arvan, et riskid päriselt ära kaotada me ei saa küll aga on võimalik seda leevendada. küll aga soovin säilitada selle raporti positiivset äh, iseloomu, see on FB üldise äh, suhtumisega vas-, äh, kooskõlas ning annab tööandjatele ja töövõtjatele positiivse edasimineku võimaluse, aitäh! aitäh, Evelyn Regner! aitäh, proua juhataja! mina kuulun nende hulka, kes esitas suhteliselt palju muudatusettepanekuid, kolmkümmend viis nimelt. samas tahaksin rõhutada, et koostöö raportööri härra Penjoniga on olnud suurepärane. teiseks tulenevad need kolmkümmend viis muudatusettepanekut eeskätt sellest, et mul on nagu kaks muret, mis läbivad dokumenti punase niidina ja seetõttu soovin neid momente ka läbi dokumendi rõhutada. esimene teema on töötajate kaasarääkimisõigus. me räägime ju töötajate osalusest, siis on ju selge, et need, keda see puudutab, neil peab olema ka õigus kaasa rääkida, nad peavad saama teavet, neid tuleb nõustada, kuid mitte ainult seda siia hulka kuulub ka see, et äh, töövõtjad saavad seeläbi võimaluse osaleda ettevõtte juhtimises ja peavad seetõttu kandma ka vastutust. Nendest kujunevad selles süsteemis ka sotsiaalpartnerid. ja see on see punane joon, millest mina lähtusin ja sellest lähtudes tegin mina ka need muudatusettepanekud, muuhulgas lähtudes nendest riskidest, mis selles süsteemis peituvad. Äh, härra äh, Benjon keskendus eeskätt selles süsteemis avanevatele võimalustele. see on ka väga õige, me peaks muidugi olema kogu aeg äraootaval seisukohal, kuid ja me peaksime töötama mm, loominguliselt uute võimaluste ja lahenduste kallal, kuid see ei tohiks tegelikult võtta meie Mm, äh, hämmastada meie tähelepanu, me peaksime siiski mõistma, milline äh, need riskid kõiges selles on töövõtja jaoks, et kaduma võib minna tema kapital ja et me peaksime olema väga ettevaatlikud, et nõnda öelda töövõtja ei saaks kahekordselt pügada ja härra Benjon juba rõhutas, see puudutab nimelt kahekümne üheksanda režiimi vabatahtlikku sisseviimist. ka mina olen selle teemaga varasemalt tegelenud ja loomulikult esitame endale küsimuse, kuidas jätkata. ma tahaksin rõhutada siiski, et erinevad riiklikud süsteemid eeldavad, et me siin osas oleme siiski ettevaatlikud oma ettepanekutes ja muudatusettepanekutes. kolleegid on siin teinud ka omapoolseid muudatusettepanekuid, kui ma leian, et me peaksime distantseeruma vabatahtlikust kahekümne üheksandast režiimist. ehk me võib-olla peaksime aja jooksul sinna, sinna suunas liikuma, kuid aja jooksul selle küsimusega tegeledes on saanud mulle selgeks, et siinjuures tuleb olla ettevaatlik ja liikuda edasi tasa ja targu meil on vaja seda küsimust valgustada, meil on vaja selles küsimuses selgusele jõuda, kuid vaatamata sellele, et see ajahetk ei ole minu arvates siiski veel saabunud, kui me peaksime kasutusele võtma nõndanimetatud kahekümne üheksanda režiimi ma leian, et meil on vaja küsimust eeskätt lahendada esialgu siseriiklikul tasandil suur tänu, rohkem ei ole sõna soovinud keegi, seega annaksin sõna Euroopa Komisjonile. kas proua Pacela või, või kes võtab sõna? üksteist, kumbki? Commission has no comment on the amendment. Äh, mul ei ole äh, kommentaare Tiimani äh, kohta. no sellisel juhul aitäh muudatusettepanekud, siis kompromissmuudatusettepanekud tulevad, esinaine vabandab siiski, Phil Benjon, teie soovite sõna äkki? jah, hästi lühidalt tänan proua Regnerit ja tema äh, rap-, Markuste, märkuste üle. tema on olnud peamine kõneisik siin äh, aruteludes selle teema suhtes, tema kommentaarid kajastavad tegelikult minu enda kommentaare ja me jätkame arutelusid püüame jõuda mingite heade kompromissideni. suur tänu. no hea küll. muudatus, kompromissmuudatusettepanekud vaatame läbi kahekümne viiendal novembril, hääletame viiendal detsembril ja üritame jõuda siis jaanuaris või veebruaris täiskogu ette asjaga tuleme tagasi päevakorras punkti juurde number neli. nimelt on siis äh, tegemist äh, siin äh, ettepanekuga resolutsiooni osas. me tahaksime, et see resolutsioon võetaks vastu novembris täiskogus Euroopa Liidu majandus- ja rahandusühenduse sotsiaalse mõõtme kohta esitame me nimelt komisjonile sellesisulise suulise küsimuse. mul on väga kahju, et äh, me ei suutnud jõuda kokkuleppele suulise küsimuse esitamiseks ka nõukogule sellepärast, et praegu on tõesti siis sellega kaasnemas see oht, et äh, komisjoni teatis äh, sotsiaalmõõtme kohta jääbki nagu tulemata, kolm ülemkogu on seda nõudnud üksteise järgi. ja see on ka nõukogu päevakorrast justkui maas, see on väga kahetsusväärne, mulle meeldib küll, et äh, asjaga peaks nagu ai-, tegelema komisjon, aga see, et ainus, kes sellega tegeleb, on komisjon, on minu meelest natukene kahetsusväärne, sellepärast et nõukogu on ometigi see, kellest sõltub tegelikult asja tulevik aga nüüd see resolutsiooni eelnõu siis, mis on välja pakutud, esitatud on sada kakskümmend neli muudatusettepanekut. eile õnnestus meil äh, fraktsioonide vastutavate isikutega kokku tulla ja äh, Eh, umbes kakskümmend kompromissmuudatusettepanekut kokku panna ja loodetavasti tänu nendele kompromissidele õnnestub meil võtta seisukohad, eh, mis on selged selles küsimuses. nüüd kompromissidest täpsemalt rääkides. Nad võtavad arvesse arutelud, eh, mis on käinud siis vastavalt komisjoni dokumendi alusel me öö, äh, räägime peaasjalikult nendest äh, indikaatoritest, mille komisjon on ise välja töötanud ja et komisjon peab arvestama nende indikaatoritega, üks asi on äh, see, et indikaatorid pannakse paika, teine asi on aga see, kas neid hakatakse ka kasutama, näiteks laste vaesuse indikaatoritega arvestamine või tervishoiuteenustele juurdepääsu äh, ka arvestamine ja nii edasi, need on, on need küsimused, millest me rääkisime ja mille osas me jõudsime konsensuseni teiste seas. ja samuti tahtsime me osaleda nende indikaatorite paika panemisel ja rääkisime laiemalt Euroopa Parlamendi rollist viitasime sellele, kui oluline on tööturu osapooltega läbirääkimistel Euroopa Parlamendi roll. ma ei lasku kõikide kompromissmuudatusettepanekute detailidesse, selleks läheks liiga kaua aega, aga ma tahaksin tänada fraktsioonide äh, esindajaid selle eest, et eile õnnestus meil need kompromissid siis kokku saada. aga äh, lisaks nendele kompromissidele on mõnid esialgsed lõiked, mis esialgses versioonis siis vähemalt on äh, sees, tuleb nüüd välja võtta. Äh, põhjenduspunktid Q ja lõige üheksa ja kümme võetakse siis välja kuivõrd äh, need on äh, kaetud kompromissmuudatusettepanekutega. proua Korneliisen on palunud sõna siis ka Šabaöör, Šabaööri ja Alejandro Serkas. Äh, Maritše, palun. aitäh, proua juhataja. siin dokumendis oli selge, et arvamused äh, fraktsioonide vahel ja ka fraktsioonide sees on väga-väga erinevad ja ma olin väga pettunud äh, varjaraportööride koosolekul eile õhtul. see tulemus on palju-palju nõrgem, kui originaal seda oli. ja minu jaoks see on kummaline, sellepärast et erinevates raportites siin semestris me oleme pannud sotsiaalseid indikaatoreid ja nõudnud seda kõik koos. nüüd on kaks aastat möödas ja kui see lõpuks läheb natukene konkreetsemaks, siis kaks fraktsiooni äh, astuvad tagasi ja ütlevad, et me parandame majanduslikku, majanduse juhtimist, küsides me saame, meil on vaja äh, statistilisi andmeid, kui kiiresti äh, Äh, levib äh, vaesus ja sotsiaalne tõrjutus, aga see analüüs ei suuda siin midagi asja paremaks teha. ma lihtsalt ei saa aru, kuidas seda on võimalik kodanike eest, ees kaitsta, kodanikud, kes võitlevad vaesusega iga, iga jumala päev. nii et lõppude lõpu, äh, lõpuks meil on resolutsioon, mida te plenaarile viia ja me loodame, et kõnelejad ei muutu naeruväärseks kui komisjon läheb seda teed, mis ta kavatseb ja siis parlament sisuliselt jätab iseennast kõrvale sellest. köszönöm a szót, elnök asszony. Én nem csodálkozom annyira, hogy különbözőek a... Suur tänu, proua esimees. Ega mind see ei üllata, et arvamused lähevad siin lahku. Need tulenevad otseselt sellest, et ühelt poolt on saavutatud kokkulepe selles osas, et äh, peab arvestama sotsiaalse mõõtmega Euroopa Majandus- ja Rahandusühenduses, aga teisalt äh, on äh, meil kokkulepe, mis ei luba meile tegelikult liikmesriikidele mitte mingisuguseid äh, Äh, kohustusi peale panna, kuivõrd sotsiaalküsimused on liikmesriikide ainupädevuses. ja seega tekibki siin tegelikult äh, kokkupõrge ja äh, valitsusjuhid ei ole sugugi ju rahul sellega, et hakataks ähm, nende pärusmaale tükkima. aga mõni, mõned kompromissid on siis tänaseks saavutatud mõningaid nendest meie fraktsioon ei saa ka toetada, kompromissid E, F ja L ja on veel üks punkt, mis meie jaoks on väga oluline ja millest sõltub ka meie seisukoht lõpphääletusel, nimelt äh, muudatusettepanek äh, sada üheksa. nimelt äh, praegu ei ole meie meelest äh, küll õige aeg äh, ja sobiv aeg äh, Euroopa režiimi sissetoomiseks äh, ja seega muudatusettepanek sada üheksa, seda meie mitte mingil juhul toetada ei saa, suur tänu, proua esimees. suur tänu, Alejandro Serkas järgmisena ja pärast seda Philipp de Backer um,. Ah, sorry. härra Serkas siiski enne.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 lahtine. me oleme teatud määral kompromissile jõudmas, aga nõukogu peab siin tegelikult otsuse langetama ja see on tegelikult väga kummaline, et me pole nõukogu seda küsimust üldse ühisarutanudki. paljud küsimused, mis vajavad liikmesriikide toetust, on igal juhul arutamisväärt Euroopa Parlament peaks siiski nõudma, et selle küsimuse arutelu juures oleks ka nõukogu. ma ei olnud juures, kui need formule-, kompromissid sõnastati nii komplekssete teemade puhul nii olulises küsimuses, on ju nii, ega, et väga paljud olulise tähtsusega muudatusettepanekud tegelikult on tänaseks hõlmatud kompromissidega, aga samas meie kavat-, püüdsime nende muudatusettepanekutega väljendada kriitilist suhtumist viimaste aastate arengusse nii majanduslikke äh, kui ka sotsiaalseid aspekte silmas pidades, Euroopa poolaastat silmas pidades. kui meil on tegemist säärase resolutsiooniga ja mida me kavatseme vastu võtta ja kui komisjon on teinud ainult pisikesi samme selleks, et arvestada äh, küsimuse sotsiaalset mõõdet, siis meie äh, fraktsiooni jaoks oleks väga kena, kui tõepoolest sotsiaalsele mõõtmele tähelepanu pöörataks võib ju olla, et Rahvapartei valmistab meile ette ebameeldiva üllatuse, sel juhul meie seda ei toeta. ma eeldan muidugi, et eh, valdav enamus eh, täiskogul toetab seda resolutsiooni, tahaksin loota, et komisjon teeks omalt poolt kõik selleks, et eh, Euroopas eeskätt need, kes kõige enam kriisi all kannatavad, leiaksid senisest suuremat tähelepanu ja suudaksid ületada valitseva tööpuuduse. suur aitäh, kõigepealt minupoolsed tänud hea ja tõhusa koostöö eest, eriti eile õhtul, kui otsisime kompromissi äh, selle toimiku suhtes. lõppude lõpuks on meil resolutsiooni projekt, mis minu arvates on üsna tasakaalus. loomulikult tahtsid mõned minna kaugemale, mõned arvates läksime liiga kaugele, nii et ma arvan, et nüüd oleme leidnud õige tasakaalu nagu eile juba viidatud eil, äh, rap, variraportööride koosolekul, me saame toetada enamikke kompromissettepanekuid, on paar tükki, mida me äh, ei toeta, nimelt CDF, B, D ja U. meil oli eile õhtul väga kirglik vaidlus paari nende mm, muudatusettepaneku üle ja nii nagu asjad praegu sõnastatud on sada kakskümmend üheksa ja sada kakskümmend neli, see on oluline märk meie poolt, et kuigi me usume, et nende äh, Ehm, nende majanduskriisi päevadel me tõesti peame vaatama seda, kuidas need sotsiaalsed indikaatorid liiguvad ja arenevad, siis on ka liikmesmaade asi vaadata, et majanduse juhtimise raamis astu-, võtavad nad asja, vajalikke meetmeid lühiajalises perspektiivis, aga eriti pikaajalises perspektiivis on hädavajalik, et me ka selle sõnumi selgelt edastame. sellest hoolimata ma loodan, et jõuame kokkuleppele hääletuse ajal, et me saame esitada selle resolutsiooni ettepaneku, see oleks jõuline signaal parlamendilt nõukogule, nõukogule ja komisjonile ja loodetavasti jõuame sellega võiduka lõpuni, aitäh! Ähm, suur tänu, kallid kolleegid, äh, nende sõnavõttude eest, mis ähm, peegeldavad väga hästi eile õhtul peetud arutelusid. ja lõpetuseks ma tahaksin ära kasutada praegust võimalust ja tuleksin tagasi ühe punkti juurde, mis on olnud kõige suuremaid vasturääkivusi tekitav, neid probleemseid kohti on äh, muidugi rohkem, aga konkreetsemalt siis see küsimus, mida teha nende indikaatoritega. Äh, mulle tundub, et see tee, mis on võetud jalge alla, ei ole küll kerge, kuid siiski tee, millega on valmis kaasa tulema üsna mitmed, aga on üks küsimus, kus mulle tundub, et arutelud lähevad järjest pingelisemaks nimelt äh, lähenemine on muutunud paljude puhul pärast äh, suvevaheaega. see on küsimus, mille osas liberaalid äh, esitasid muudatusettepaneku sada kaheksa ja panid selle oma miinimumnõudmiseks läbirääkimistel ja ma tahaksin sellest natukene rääkida. nimelt kuni suveni meil õnnestus üsna üksmeelselt läheneda sellele küsimusele Äh, aga äh, millest ma räägin, siis äh, nimelt see miinimum tööpuudus ähm, abiraha, see puudutab otseselt solidaarsusmehhanismi. on tehtud väga suuri jõupingutusi küll solidaarsuse osas ja niimoodi on õnnestunud meil aidata Hispaaniat ja Kreekat ja Küprost ja äh, ja nii edasi ja selleks, et euroala jääks ühtseks, aga selle solidaarsuse hind, äh, seda ei tohi alahinnata ja sellepärast ongi meil väga hea meel, et majanduskomisjon käivitas analüüsi äh, troika ehk siis kolmiku töö tegevuse osas äh, nendes programmi alustes riikides, aga veel edasi. see, kuidas praegu toimib majandus- ja rahandusühendus mida on näidanud äh, see kriis? kriis on näidanud seda, et äh, praegu äh, käivitatud meetmed ei ole eriti olukorda parandanud. tegemist on küll pankadevaheliste solidaarsusmeetmetega, aga ei ole sugugi mitte investeeringute alase solidaarsuse meetmetega Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. see majandushalduspakett, kaksikpakett, fiskaalkokkulepe Ehm, ei näe ette mitte mingisuguseid tõsiseid sanktsioone. me oleme näinud seda, et kui euroala tuleb vee peal hoida ja see on ju ometigi kõikide liikmesriikide, kahekümne kaheksa liikmesriikide huvides, tuleb käivitada tõeline solidaarsusmehhanism. räägitud on äh, võlgade koondamisest, äh, see on arutelu, mis jätkub aga seda arutelu on toitnud analüüs, mis tuli välja ka meie kuulamisel antud teemal. nimelt me oleme üritanud õppida sellest, mis on juhtunud euroalal kahe tuhande kümnendast aastast, me räägime siin automaatsetest stabilisaatoritest, mis on tänaseks kaotanud oma päevakajalisuse kahe tuhande üheksanda aastani ei öelnud keegi seda, et äh, Euroopa Liit äh, või et euroala on kriisi äh, tulekuks paremini ette valmistatud, sellepärast et Euroopas on jõulised automaatsed stabilisaatorid. me oleme näinud aga seda, et aastast kaks tuhat kümme on kriisist väljumise ja eelarvete kärpimise mehhanism viinud tegelikult nende automaatsete stabilisaatorite lõhkumiseni ja see on viinud meid sellesse nõiaringikules, kus meil tuleb lõpuks välja murda ja sealt tulebki siis see ettepanek, mis on tehtud ühe võimaliku lahendusena. see ei ole praegu veel sugugi ainus lahendus, vaid see on üks võimalik lahendusvariant, üks võimalik stsenaariumitest, mille osas äh, komisjon peaks kaaluma vähemalt seda võimalust, peaks äh, mõtlema sellele, kas on vaja tuua välja roheline raamat. ei tohi olla nii, et komisjon ei taha laskuda sellesse ettepanekusse ja ütleb sellest lihtsalt lahti. kui kellelgi teisel oleks mõni parem ettepanek, siis ma hea meelega kaaluksin ka teisi ettepanekuid ja suhtuksin nendesse väga tõsiselt. aga praegu on see üks võimalikest lahendustest, võimalik, et neid tuleb teisi, aga ega meil ka lõputult aega ei ole ja kõik meetmed praeguses olukorras ei ole olnud äh, euroala jaoks optimaalsed. ei piisa ainult sellest, et saneeritakse äh, eelarve defitsiidis olevad riigid, see toob kaasa makromajanduslikud väga tõsised tagajärjed äh, sotsiaalvaldkonnas, euroalast automaatsete stabilisaatorite osas ja nii edasi ma vabandan, et ma kasutasin ära praegu või isegi kuritarvitasin aega natukene, aga minu meelest on see väga oluline teema. see kindlasti selle resolutsiooni alastes aruteludes väga oluliseks punktiks kujuneb, murdepunktiks. aga mulle tundub, et meil ei õnnestu võib-olla lisasignaale siia täna sisse kirjutada. tegemist on kompromissiga, ma olen sellega nõus, aga see ei pidurda mind välja ütlema seda, mis äh, ma tahtsin öelda. minuga lõppes see debatt muuseas. protseduuriline küsimus, selle hea küll ma luban, aga see peab olema protseduuriline küsimus, proua Korneliisen. jah, on. ma olen proua esimehega sisulises osas täiesti nõus, aga oluline, et äh, resolutsioon oleks täiskogus. ilmselgelt on väga-väga vastuolulisi muudatusettepanekuid Äh, ja kakskümmend üheksa ma taha, äh, nel-, üheksa tahaksin praegu tagasi võtta. suur aitäh meie diskussioonides täna! päevakorrapunkt number seitse hääletusele seesama resolutsioon, mis peaks jõudma siis äh, täiskogu ette pärast suulist küsimust komisjonile, mille osas me oleme juba kokkuleppele jõudnud nüüd äh, meil on siin kaks äh, kompromissmuudatusettepanekut, kompromissi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss hash poolt, äh, kontrolli meid, hääletus on avatud, palun. jõudsite hääletada kas kõigil on hääletuskaardid kaasas, jõudsite hääletada, siis ma sulgen selle hääletuse. kakskümmend seitse poolt, seitseteist vastu, keegi erapooletuks ei ole jäänud, vastu võetud. kompromiss hash neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend kolm, Java Öörilt poolt, vastu, erapooletud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 hääletus on avatud. hääletus on suletud. kakskümmend üheksa poolt, kuusteist vastu. tundub, et äh, mu silmad ei näe väga hästi enam, selgelt ju vastu võetud. nüüd kompromiss J kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, see on lisandus poolt, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud. kontrollime siis, kontrollime viiskümmend kaheksa. hääletus on avatud jõudsite hääletada, siis ma sulgen hääletuse. kakskümmend poolt ja kakskümmend viis vastu. tõesti tagasi lükatud. nüüd kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, kontrollime palun kuuekümne viiendat. muudatusettepanek kuuskümmend viis, selles osas hääletus on suletud, kakskümmend kaks poolt ja kakskümmend kolm vastu. seega oli täiesti õigustatud see, et me kontrollisime. härra Becker siin pisaraid ei vali, vala ilmselt sellepärast, et teiste osas on tal läinud üsna hästi. nüüd meil on kolm muudatusettepanekut koos, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek seitsekümmend kaks, seitsekümmend kaks muudetud kujul poolt vastu, erapooletud vastu võetud. moment, ütleb proua esimees, kiirustasin liiga, siin jäi vahele kaks muudatusettepanekut, nimelt kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend tuleb ka hääletusele panna, kuuskümmend üheksa kõigepealt poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd siis viies lõige, seitsekümmend kolm muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss L kahelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kontrollime. kompromiss L, hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on suletud. kolmkümmend kaks poolt, kolmteist vastu, ilmselgelt vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss, muudatusettepanek M, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsmes lõige, kompromiss N, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast seda lõiget muudatusettepanek kaheksakümmend seitse Hans Beckerilt poolt vastu erapooletud vastu võetud. lõige kaheksa kompromiss O poolt vastu erapooletud vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa lisandusena hääletusele poolt vastu erapooletud tagasi lükatud lõige üheksa see võeti jäeti välja ja nüüd siis äh, üheksakümmend kuus muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, kolleegid, üheksakümne kuues. proua esinaine kordab, et ma arvan, et võeti vastu, aga kontrollime. üheksakümmend kuus, palun hääletus on suletud. kolmkümmend seitse poolt, kaheksa vastu. ma tõesti ei tea, kuhu minu silmad täna vaatavad. Äh, nüüd äh, järgmine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, ilmselgelt tagasi lükatud. see oli üheksakümne seitsmes nüüd äh, lõige kümme on tagasi, välja võetud ja seega lõige üksteist järgmisena sada kaks ja sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletusele sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd lõige üksteist uuesti hääletusele poolt. moment, ei ole vaja, ütleb proua esimees, lõige üksteist jääb siis esialgsel kujul paika. ja läheme lõige kaksteist juurde, siin on kolm muudatusettepanekut, sada viis, sada kuus, sada seitse ühes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss P, Rahvapartei Sotsialistide kontrollime, siiski kontrollime neid kolme muudatusettepanekut, sada viis, sada kuus, sada seitse. hääletus on avatud. hääletus on suletud. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu mis tähendab seda, et see kompromiss äh, ei lähe läbi Äh, erinevalt sellest, mida ütlesid sotsialistid, rohelised ja Rahvapartei eile õhtul, mind ausalt öeldes üllatab praegu see lahendus ja ausalt öeldes äh, üks fraktsioon oleks võinud mind vähemalt siis teavitada sellest, et nad muudavad oma seisukohta ja oleks võinud seda öelda enne hääletust. no me Si vous votez, écoutez. kolleegid, kui te võtate kui te võtate vastu need muudatusettepanekud, mille kohta käib kompromiss, siis ju nagu baasreegli kohaselt kompromiss langeb ära, härra Serkas. pean ütlema, et ka mina olen tegelikult üllatunud mis puudutab säärast hääletust. me oleme täiesti segaduses, vähemasti kogu meie fraktsioon. ausalt öeldes hääletame kõigepealt siis kompromisse, siis muudatusettepanekuid. kompromiss peaks olema ju primaarne, mille puhul hääletatakse minu arvates oli hääletusjärjekord vale on, on peut répéter la votation? kas me võiksime kompromissi osas uuesti hääletada, sest siin on ilmselgelt äh, viga hääletusnimekirjas meil. no eins, eins, it's okay. Senhor Presidente, Senhor Presidente, gostaríamos que fosse repetido o voto no compromisso proua esimees, palun kordame kompromiss B hääletust. kui me peame nüüd uuesti hääletama, siis mida me peame uuesti hääletama, on sada viis, sada kuus ja sada seitse. tekkinud on tõesti eh, teatav segadus hääletusnimekirjas ja sekretäriaat ütleb, et me oleme alati äh, muudatusettepanekud, mis tahavad äh, lõike välja võtta, hääletanud enne läbi. kui nüüd koordinaatorid, kui Rahvapartei koordinaator palub, et me uuesti hääletame muudatusettepanekute sada viis, sada kuus ja sada seitse osas, siis ma võtan selle ettepaneku kaalumisele, aga vähemalt Rahvapartei koordinaator peab mind paluma. härra Ööri, palun ma tõesti vabandan, aga ma ei saa seda palvet esitada. ma olen oma fraktsioonis praegu vähemuses. enamus ütles ei automaatsetele stabilisaatoritele ja ütlesid ka ei rohelisele raamatule. Nad ei taha, et see selleks tekstis oleks sees. ja seega sada viis, sada kuus, sada seitse Nende osas me hääletasime vastu. ja see vastab täpselt sellele, millest me rääkisime enne. vot selline tulemus ikka demokraatia puhul teinekord tuleb ette. ma võib-olla loen teile ette kompromiss B teksti sellisel kujul, nagu me selle eile õhtul veel üheskoos kokku panime, kompromiss B, millega te kõik kõik äh, olete nõus olnud äh, ja millega te olete nõus, vastab täpselt sellele, härra Ööri, mida te tahame. siin öeldakse nimelt, et äh, me kahetseme seda tõsiasja, et komisjoni teatises teisest oktoobrist kaks tuhat kolmteist pole sees viidet stabilisaatorite rollile ja modaalsusele kompromissis B öeldakse just täpselt nii. Madame, yo solicito a los otros coordinadores si se puede repetir el voto. proua juhataja, te tahate, ma leian, et hääldus tuleb korrata ma ei tea, miks Rahvapartei töötab meiega koos välja kompromissi ja siis saab terve fraktsioon absoluutselt teise suunise hääletamiseks. ma ei tea, võib-olla nad hääletasid inertsist niimoodi. ma ei tea, võib-olla kõik ei hääletanud nii, nagu nad tegelikult asjast mõtlevad. me peaksime aga arvestama selle eh, komisjoni enamuse arvamust, see oleks demokraatlik. härra Jüri mina ei saa ikka veel aru, miks sada viis, sada kuus ja sada seitse otsustavad, mis saab kompromissist B. mulle tundub, et kompromiss sarnaneb küll saja viiendale, saja kuuendale ja see seitsmendale, aga see pole seesama asi. mina arvan küll, et me saaksime praegu täiesti rahulikult hääletada kompromiss B osas ja olla selle poolt kas keegi on vastu äh, sellele ettepanekule, mida siis nüüd tegi härra Ööri, et äh, hääletame kompromiss B osas? panen hääletusele kompromiss B. Äh, proua Essaja on palunud sõna. ma olen üks nende seast, kes esitas äh, muudatusettepanekuid, mille üle me praegu hääletame ja ma tahan selgitada seda, et mõned meie teast on sellised, kes tahavad ära kustutada paragrahvi kaksteist täielikult ja see hääletus, mille me tegime, meie tegelikult võitsime selle hääletuse, nii et ma arvan, et on väga kummaline, et nüüd me teeme uue hääletuse, me võitsime selle hääletuse ja see oli täiesti reaalne, päris hääletuse olukord ja mõnikord poliitiline tulemus ei ole selline, mis kõigile heameelt valmistab, aga see oli poliitiline hääletus, see oli poliitiline tulemus, nii et ma loodan, et need, kes nüüd kaotasid, et nad peaksid aktsepteerima seda hääletuse tulemust. ma ei taha siin arutelu nüüd uuesti käivitada, ma kuulasin ära Tšaba Ööri ettepaneku, kes arvab, et kompromiss B mis ei ole lõige kaksteist, vaid täiesti uus punkt, millel ei ole tegelikult äh, esialgse lõike kaksteist sisuga mitte mingisugust pistmist. me võiksime selle panna eraldi hääletusele, eraldiseisvalt lõikest kaksteist ja läheme siis hääletuse juurde. kompromiss B hääletusele poolt, vastu, erapooletud. see kompromiss on vastu võetud. nüüd on äh, muudatusettepanek sada üheksa, mis on tagasi võetud. Äh, lõige kolmteist, äh, muudatusettepanek sada kümme, sari Essayalt, kes tahab selle lõike väljavõtte, mille tulemusena kompromiss kuu siis kukuks sada kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kas te tahate, et me kontrollime või? kompromiss Q hääletusele poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek sada kaksteist proua Jaslovjetskalt, selles osas on tehtud suuline muudatusettepanek, millega on nõus muudatusettepaneku esitaja, seega muudetud kujul hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek sada kolmteist see on roheliste muudatusettepanek ja on hääletusel poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige neliteist, kompromiss R. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõige viisteist. siin on meil kaks muud, proua Kornelisson um,. Ähm, peale kompromiss B-d on teine osa muudatusettepanekust, mille tule, tuleb hääletada muudatusena kompromiss B-le. see puudutab siis stabilisaatoreid, aga minu arvates selle üle me ei hääletanud või hääletasime. minu meelest pole seda lisa me kunagi hääletanud. No, but, uh, had... jah, aga me kaalusime seda, et kaksteist kustutati ära ja me hääletasime Prim B-d, nii et seda debatti me praegu ei ava. ja ma usun, et kõik oled selle, on selle tõlgendusega nõus. väga hea. nüüd lõige viisteist, siin on meil kaks muudatusettepanekut, millega jällegi lõige tahetakse tühistada, sada kuusteist ja seitseteist proua Eselt ja Philipp de Bakkerilt ja kui need vastu võetakse, siis kompromiss S neljalt fraktsioonilt äh, langeks ära. poolt sada kuusteist, sada seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss S hääletusele neljalt fraktsioonilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun, sada üheksateist. hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu, neli erapooletut, see on vastu võetud. nüüd lõige kuusteist, sada kakskümmend muudatusettepanekut proua Eselt, jällegi tahetakse lõige välja võtta, kompromiss tee langeks sellisel juhul, sada kakskümmend poolt. vastu, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss tee hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, siis äh, taanded, seitsmes taane, siin on suuline muudatusettepanek, kas keegi on sellele vastu, tundub, et ei, siis ma panen selle seitsmenda muudetud kujul hääletusele, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, taane kümme, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt D, kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletu. kontrollime palun kuues muudatusettepanek hääletus on avatud. hääletus on suletud. kakskümmend poolt, kakskümmend viis vastu. ei võetud vastu. nüüd äh, põhjenduspunkt F, muudatusettepanek seitse, sellega tahetakse põhjendus välja võtta, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt G üheksas poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kolmteist. hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud. hääletusele nüüd kompromiss äh,, vabandust, muudatus neliteist poolt, vastu. Te ei hääleta enam, neljateistkümnenda poolt, palun vastu. no kontrollime, te ei tõsta väga hästi käsi, kolleegid, hääletame siis elektrooniliselt. hääletus on suletud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist langeb ära. nüüd siis kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt. kui te selle poolt olete, siis kompromiss D kukub läbi. aga siis kõigepealt üheksateist hääletusele poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd siis kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, põhjenduspunkt O, kolm muudatusettepanekut tahavad kõik välja võtta selle põhjenduspunkti kakskümmend üks, kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm sari SL Jabaörilt ja Philippe de Bakkerilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime palun. hääletus on avatud kui jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu. tõesti vastu võetud. põhjenduspunkt B, samamoodi on siin nüüd kolm muudatusettepanekut, millega võetakse põhjenduspunkt välja, panen hääletusele poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kakskümmend neli, kakskümmend viis ja kakskümmend kuus. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend neli poolt üheksateist, vastu üks erapooletu. ka see, ka need muudatusettepanekud on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd see põhjenduspunkt Q on välja võetud, siis seega kompromiss E hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek, kontrollime kolmekümne viiendat ja kolmekümne kuuendat. hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend üks vastu, teil oli täiesti õigus, võeti vastu muudatusettepanek kolmkümmend kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, sellepärast et käsi väga hästi siin ei tõsteta. jõudsite hääletada? kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu, üks erapooletu, vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt U, siin on jälle kolm muudatusettepanekut, mis tahavad välja võtta selle põhjenduspunkti ja sellega langeks ka kompromiss F. nüüd siis need kolm muudatusettepanekut kõigepealt koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seega langeb. kontrollime siiski kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa ja nelikümmend korra proua Essaja tahab ikka kõigile näidata, et tema võitis ja seega kontrollime elektrooniliselt, siis tuleb see ekraanile. jõudsite hääletada, hääletus suletud. kakskümmend neli poolt ja kakskümmend üks vastu ja nagu te näete, vastu võetud. nüüd me peame hääletama neljakümne kolmandat poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt V nelikümmend neli Philipp de Bakkerilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss G neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siin on meil kaks muudatusettepanekut nüüd jällegi nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja hääletusele kogu resolutsiooni tekst muudetud kujul elektrooniliselt, palun, hääletus on avatud. kõik ütlesid hääletada, hääletus on suletud. kolmkümmend kolm poolt, kuus vastu ja kuus erapooletut. suur tänu ja loodan fraktsioonide toetusele, et me saaksime selle küsimuse ja selle resolutsiooni, mis selle suulise küsimusega kaasas käib, nii kiiresti kui võimalik, tõsta fraktsiooni vabandust, täiskogu päevakorda. Läheme nüüd edasi päevakorraga. vabandust, tuleme tagasi päevakorrapunkti juurde number kaks. aga proua esinaine avastab vahepeal, et meil on veel üsna palju hääletada. Alors, alors nous en venons. nii et siis jätkame ikka hääletusega. meil on veel kolm hääletust mm.. meil on veel kolm hääletust, niisiis päevakorrapunkt number kaheksa, me hääletame meie kolleegi Elizabeth Morin-Chartier arvamuse projekti vastuvõtmise osas, mis puudutab teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavaid rahalisi vahendeid meil on muudatusettepanekud üks kuni üheksa, hääletame plokis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kogu arvamust elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kas kõik jõudsid hääletada, kui siis nüüdseks on hääletamine lõppenud, nelikümmend üks poolt, üks vastu, kolm erapooletut seega vastu võetud. õnnitlen meie arvamuse projekti koostajat. nüüd äh, peab ta siis äh, regionaalarengu komisjonis kolleeg Olbrichtiga koos edasi töötama, aga nüüd me jõuame edasi meie kolleeg Edith Baueri äh, Äh, raporti hääletamise juurde, mis puudutab meetmeid, siis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajate antud õiguste kasutamist. artikkel üks lõige üks, kompromiss neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaks, üks B, kompromiss V, neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seejärel punkt V, muudatusettepanek äh, kolmteist raportööri poolt poolt vastu, erapooletud vastu võetud, artikkel kaks äh, punkt sada kuus. Need ja need proua Kornelisseni poolt ja pro, äh, punkt kakskümmend on identsed, mille esitas raportöör. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kaks, kaks punkt C muudatusettepanek sada kaheksa poolt vastu erapooletud tagasi lükatud artikkel kaks punkt C üheksa sada üheksa Toomas Hendel poolt vastu erapooletud tagasi lükatud artikkel kaks punkt üks C ikka veel sada üheksa kakskümmend üks ja sada kümme poolt, vas-, kakskümmend üks naistekomisjonilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme proua Kornelissen poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, artikkel kaks, punkt üks D, siin on meil kaks muudatusettepanekut, need on äh, identsed sada üksteist ja kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Ehm, sada üksteist ja kakskümmend kaks kontrollime uuesti poolt. elektrooniliselt teeme siis, no masin peab ka töötama, hääletus on avatud. hääletus on suletud, jõudsite hääletada kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, tõesti, see on vastu võetud. sada kaksteist muudatusettepanek, Toomas Hendelit langeb ära sellega seoses. ei, siiski vastab, vastab, vastab. seega hääletusele sada kaksteist Toomas Hendelilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kaks, üks punkt E, sada kolmteist Juta Steinrückilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaks, X kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaks, Y kompromiss poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist muudatusettepanek Juta Steinrückilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, sada kaheksateist muudatusettepanek poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd artikkel kaks, pärast artiklit kaks täpsemalt. kompromissmuudatusettepanek C poolt, vastu erapooletud vastu võetud. artikkel üks lõige üks kompromiss Z poolt vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss K poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss sama artikli puhul, aga see kompromiss siis neljalt fraktsioonilt poolt vastu erapooletud, täpselt samamoodi vastu võetud ja nüüd pärast kolmandat artiklit on meil muudatusettepanek äh, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis lõige poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, muudatusettepanek äh, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatused Äh, naisõiguste muudatusettepanek langeb ära pärast kahekümne kuuendat äh, ja jõuame artikkel kolm lõige kaks. muudatusettepanek sada kolmkümmend viis vist jah. poolt vastu ja erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek äh, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd pärast teist lõiget äh, sada kakskümmend kuus langeb ära ja sada kolmkümmend neli hääletusele poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neljas artikkel, kompromiss AA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss BB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek sada nelikümmend neli poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, poolt uuesti, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies artikkel, CC kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, artikkel viis, lõige kaks, sissejuhatav osa sada viiskümmend üks äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks punkt üks, kompromiss DD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend üks naisõigustest poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, palun. kontrollime. hääletus on avatud, jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend poolt, kakskümmend vastu neli äh, erapooletut lükati tagasi, aga hea oli, et kontrollisime. kompromiss äh, G poolt, J vabandust, poolt vastu, vastu võetud sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd siis hääletusele muudatusetted. proua Bauer, kas teie seitsmeteistkümnes on kaetud kompromissiga või ei? ei, sellisel juhul peame selle hääletusele panema. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel viis lõige kaks punkt C, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend, vabandust, lõige kolmkümmend kaks naisõigustelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks muudatusettepanekut, kompromissid, kõigepealt kompromiss E, E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd järgmisena kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss FF neljalt fraktsioonilt poolt ja erapooletud vastu võetud. artikkel kuus, siin on kaks identset muudatusettepanekut üheskoos, sada kuuskümmend viis muudatusettepanek ja naisõiguste kolmekümne kolmas poolt vastu, erapooletud vastu võetud. artikkel kuus, kontrollime eelmist. hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend viis poolt, üheksateist vastu, üks erapooletu võetigi vastu. nüüd kompromiss keegi poolt vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd on veel kaks identset muudatusettepanek, sada seitsekümmend ja nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sealt edasi eh, sada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kompromiss hash B poolt, vastu ja erapooletud. kontrollime igaks juhuks. kontrollime kompromissi hash B. hääled on avatud näed, see on suletud kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. naisi kuussada kahekümne kuues poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. artikkel seitse, siin on kaks kompromissi. esimene kompromiss, hašš, hašš, poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss S, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on meil kaks identset sada seitsekümmend, sada kaheksakümmend kolm ja kolmekümne kaheksas naisõigustelt. panen üheskoos hääletusele poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks langeb ära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 jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. hääletusele nüüd muudatusettepanek äh, sada üheksakümmend. see sobib kokku saja kaheksakümne üheksandaga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sada üheksakümmend üks. hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud artikkel kümme, sada üheksakümmend kaks poolt. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Amendement vingt-trois euh, tombe et je mets donc on voit à l'article dix après. muudatusettepanek kakskümmend kolm langeb ära ja nüüd hääletame me sada üheksakümmend kolme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ikka veel sama lõike järel sada üheksakümmend neli poolt vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel kümme, lõige üks, kaks identset muudatusettepanekut hääletame mõlema eest, sada üheksakümmend viis, mille esitas De Bakke ja sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et me võtsime vastu, aga parem kontrollime, elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik hääletasid, hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu, kaks erapooletut. selge, ilmselgelt vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunkt kaks, kompromiss B poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti kolm muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. naiste komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt neli kaks identset muudatusettepanekut, hääletame nende eest koos. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast põhjenduspunkti neli muudatusettepanek kol-, kolmkümmend kuus, pigem kontrolligem, poolt, vastu, erapooletud kas kõik jõudsid elektrooniliselt hääletada? kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. nüüd hääletame kolmekümne seitsmendat muudatusettepanekut ja naistekomisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt viis, kompromiss D viie fraktsiooni poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jõuame põhjenduspunktini kuus, kompromiss E neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast põhjenduspunkti kuus muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aga me kontrollime. hääletamine käib. kas te jõudsite hääletada? meil on kellegi hääl ülearu. kas kõik jõudsid hääletada, hääletamine on lõppenud, kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu kaks erapooletut vastu võetud. põhjenduspunkt seitse, kompromiss F, neli fraktsiooni poolt vastu erapooletud, vastu võetud muud, komp-, põhjenduspunkt kaheksa poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt vastu erapooletud, vastu võetud üheksa, põhjenduspunkt üheksa poolt, kompromiss G poolt vastu erapooletud vastu võetud. põhjenduspunkt kümme, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt üksteist, kompromiss A, viis fraktsiooni poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kaksteist, kompromiss I, neli fraktsiooni poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. pärast kaksteist naistekomisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjendus punkt kolmteist, üheksa ja naistekomisjon poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt neliteist ja nelikümmend kaks, kes on poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt viisteist kompromiss L poolt vastu erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kuusteist muudatusettepanek kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt seitseteist, seitsekümmend kaheksa, kuuskümmend kaheksa, palun vabandust, poolt, vastu, erapooletud. aga see vajab küll nüüd kontrollimist, läheb elektrooniliseks kontrollimiseks. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. tõsi ka või? kas te kõik hääletasite? kakskümmend seitse poolt, kolmteist vastu, neli erapooletut, sõna selgelt vastu võetud, põhjenduspunkt kaheksateist, kaks identset muudatusettepanekut, poolt vastu erapooletud, vastu võetud pärast põhjenduspunkti kaheksateist kompromiss M neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kaheksateist, muudatusettepanek seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast põhjenduspunkti kaheksateist muudatusettepanek seitsekümmend üks ja kompromiss O poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend kompromissmuudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend üks, kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelja fraktsiooni ettepanek oli see. ja nüüd pärast põhjenduspunkti kakskümmend üks kompromiss R kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt kakskümmend kaks, muudatusettepanekud langevad ära, seejärel kümme raportööri poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti kakskümmend kaks, muudatusettepanek nelikümmend, naistekomisjonid poolt, vastu, erapooletud põhjenduspunkt kakskümmend kolm, kompromiss U poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti kakskümmend neli, äh, üheksakümmend kuus, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudat-, põhjenduspunkt kakskümmend kuus üheksakümmend seitse ja naistekomisjoni ettepanek äh, poolt vastu erapooletud tagasi lükatud. põhjenduspunkt kakskümmend seitse, muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa poolt vastu erapooletud tagasi lükatud. kaks identset muudatusettepanekut üheksakümmend üheksa Kornelissen ja naistekomisjoni ettepanek poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud pärast põhjenduspunkti kakskümmend seitse muudatusettepanek sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me hääletame kogu äh, raporti eest elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid, hääletamine on lõppenud nelikümmend üks poolt, kaks erapooletut, kaks vastu ja nüüd asume hääletame elektrooniliselt kogu äh, selle legislatiivettepaneku eest, kas kõik hääletasid, hääletamine on lõppenud, nelikümmend üks poolt, kaks vastu, kaks ikkagi erapooletut. teen ettepaneku, et nüüd me hääletaksime läbi rääkimismandaadi üle see puudutab tööhõive ja sotsiaalkomisjoni mandaati, neid on kakskümmend kuus. läbirääkimismeeskond koosneb esimehest, raportöörist, proua Bauerist, Kristi, härra Kristjansenist, Toomas Endelist, äh, proua Korneliisenist ja teistest hääletame neile hääletusmandaadi, läbirääkimismandaadi andmise eest, hääletame elektrooniliselt. kas kõik andsid oma hääle, hääletamine on lõppenud, nelikümmend toetavad, äh, üks on vastu ja neli jäid erapooletuks. ma õnnitlen raportööri. Et nous lui souhaitons plein succès dans les négociations soovime neile siis äh, kõike head nendeks läbirääkimisteks. nüüd on meil veel üks hääletus. nimelt äh, hääletus äh, siis, veel üks hääletus nimelt kompromisspakett mis puudutab läbirääkimisi järgmises äh, eelarveperioodis globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi osas. meie raportööriks oli äh, Marian Haakin. ma teen ettepaneku panna hääletusele selle teksti, kogu tekst nimelt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu läbirääkimiste meeskonnad äh, kolmekümnendal septembril leppisid kokku ja see on kirjas ka Coreperi kirjas. üheteistkümnendast oktoobrist. hääletus on avatud jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud. kolmkümmend kaheksa poolt, kaks vastu, kolm erapooletut. õnnitlused meie raportöörile ja kogu läbirääkimiste meeskonnale. kallid kolleegid, me oleme pool tundi jäänud päevakorrast maha ja meil on üsna täis päevakord veel ees. ja seega palun lõpetage oma arutelud siin saalis. ja mul on teile seitse teadaannet. mõned nendest inglise keeles, mõned prantsuse keeles, ütleb esimees. esimene nendest inglise keeles Euroopa pikaajaliste investeeringute fond. koordinaatorid otsustasid teha eh, ettepaneku seadusandlikuks ettepanekuks Euroopa pikaajaliste investeeringutele eh, fondile kui ka omaalgatusliku raporti, mis puudutab pikaajalisi investeerimiste finantseerimisi, mida EGONi komisjon koostab peale seadusandlike eh, ettepanekute uurimist ning rohelise raamatu lugemist, millel see arvamus põhineb, otsustas raportöör härra Kutši otsustanud arvamust mitte esitada ECONi raporti kohta, mis puudutab määruse projekti, kuivõrd selle sisu puudutab uue finantsinstrumendi tüksikasju ja sellega ei puuduta otseselt tööhõivekomisjoni pädevust. vastavalt kahekümne kolmandal oktoobril toimunud koosolekul otsustas koordinaatori äh, otsuse äh, pöörata üheteistkümnendal septembril tehtud äh, otsuse, mitte koostada seadusandlikku ettepanekut, minnes edasi rohelise raamatu konsulteerimise kohta käiva dokumendiga. selle lugemine toimub hiljem täna, kui meil selleks aega on. teine teatis puudutab komisjoni teatist Refiti kohta. selles teatises teatab komisjon oma kavatsusest mitte esitada tervet äh, hulka ettepanekuid. me oleme äh, tööhõivekomisjonis päris tükk aega oodanud selle vastutuse võtmisest, nimelt sotsiaalpartnerite kokkulepe, mis puudutab öö, äh, juuksureid, lihas- ja luuskonna häirete kohta, mutatsioonid samasuguseid kavatsusi on teat-, kava-, sama, sarnastest kavatsustest on teatatud teistes poliitikavaldkonnas, arvamuste vahetus toimus komisjonide juhtide öö, esimeeste koosolekul ning koostati sellekohane dokument öö, delegatsioonide juhtide koosolekul, konverentsil, on ettepanek pöörduda selle juures jõuda tagasi iga-aastasel äh, arutelul, mis puudutab paremat seadusandlust. vastutav raportöör Karima ähm, muudatuste tähtaega pikendatakse kahekümne kaheksanda novembrini, selle kesk, kahekümne keskpäevani ja seetõttu äh, esitatakse arvamus ainult äh, õigusasjade komisjoni raporti kohta, kuid see, mis puudutab Refitit äh,, tähtaeg on pandud kolm, äh, kolmeteistkümnendal novembril keskpäeval. muudatusettepanek läheb hääletusele tööhõivekomisjoni koosolekul kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal novembril ning esitatakse siis äh, täiskomisjoni ette õigusasjade äh, raporti jaoks. kas see on kõigile selge? ma arvan, et on. ja ma ootan teie ettepanekuid kolmes, kolmas teadaanne, see puudutab Euroopa Sotsiaalfondi seadusandlust erakorralisel kohtumisel hääletus meie lõpp-positsiooni osas Euroopa Sotsiaalfondi kohas saab aset leidma erakorralisel komisjoni kohtumisel nimelt äh, kaheksateist november Strasbourgis üheksateist kuni kakskümmend üks kolmkümmend toimub see kohtumine selleks, et siis äh, nõukoguga kokkuleppele jõuda lõpuks. vastavalt viiekümnendale artiklile kodukorras ja kooskõlas raportööriga esitame tööhõivekomisjoni nimel muudatusettepaneku täiskogule, mille me esitasime juunis, mis äh, Äh, mille eesmärgiks on siis tagada et, et kakskümmend viis protsenti Ühtekuuluvusfondi vahenditest läheksid Sotsiaalfondi, Regi ja nõukogu äh, ettepanek lükati tagasi kolmekümne hääletusega tööhõivekomisjonis kolmkümmend olid selle poolt ja kaksteist oli vastu. meie leppisime kokku kahekümne kolmes ja pooles selle eesmärgiks oli kakskümmend kolm ja pool protsenti, me lükkasime selle tagasi. koos Econiga toimub meil kohtumine kahekümne esimesel novembril kaheksa kolmekümnest kuni kella kümneni, selleks, et ära kuulata voliniku treenija Andor. tegemist on viimase kasvu, majanduskasvu analüüsiga see on kohustuslik, et nad meie ette tulevad ja ma tõesti loodan, et te olete mõlemal kohtumisel, mis on erakorralist laadi kohal neljas teadaanne, vahetan jälle keelt, ütleb esimees. selle tahan informeerida teid äh, mitteametliku ähm, visiidi tulemustest, mis toimus seitsmendal oktoobril. Euroopa CTÜ-ve komisjoni delegatsioon koosnes minust, härra Kohist, proua Jaslovjetskast ja proua härra Koh ja proua Jazlovetskast. EPP-st tavaliselt äh, ma suudan seda nime lugeda, seekord läks mul kolm katset, proua Papadopolu ja härra Arden äh, sotsialistide sotsiaaldemokraatide äh, seast härra Allen EFT-st arutati järgnevaid teemasid. kõige viimane, see arengud majandus- ja tööhõiveturul, tööhõive aspekt Euroopa majandusjuhtimise raamistikus, situatsioon Pangandusliidus, kuidas parandada VKE-de ligipääsu ja FIE-de ligipääsu krediidile ja tööhõive ning sotsiaalolukord ning väljavaated liikmesmaades Euroopa Liidu ja IMF-i tugiprogrammidega, kuivõrd toimunud, kohtumine toimus in camera, siis täiendavaid kokkuvõtteid loomulikult ei ole sellest koosolekust. viies teatis, mis puudutab äh, parlamentide vahelist koosolekut, artikkel kolmteist, fiskaalkokkulepe, äh, mis toimus Vilniuses kuusteist kuni kaheksateist oktoober. see on hästi oluline meie kolleegi Olle Kristensenile, kes tutvustab seda eelseisval koosolekul, mis toimub Vilniuses samuti, kus toimuvad koosolekud. komisjoni vahel, kes tegeleb tööhõive portfelli, portfelliga riikliku parlamendi tasandil ning Euroopa parlamendi asjaomaste inimestega, sest selle Vilniuse koosoleku ajal loomulikult Äh, on meeleolu, mida tõesti tuleb arvesse võtta kõigi nende teemade puhul. see oli esimene parlamentidevaheline konverents, mis on paika pandud stabiliseerimise, koordineerimise ja juhtimise kokkuleppe artiklis number kolmteist. see toimub, nagu ma ütlesin, toimub see Vilniuses kuueteistkümnendast kaheksateistkümnenda oktoobrini. Euroopa Parlament pani, saatis sinna kaheksaliikmelise delegatsiooni kuueteistkümne seast, kellel oli võimalus, keda oleks võinud saata. liikmeteks olid need, kes on EKONi tööhõive ja eelarvekomisjonist. mina osalesin seal selle komisjoni esindajana lihtsaid asju ma läbi vaatama ei hakka, küll aga tahaksin viidata kõige vastuolulisematele teemadele, kuigi see oli väga edukas äh, konve-, kokkusaamine muidugi. esimene näide sellest, mida võiksime teha selle uue fiskaalkokkuleppe raames. esimene va-, äh, vaidlus teema oli see, kas meil peaksid olema kodukorra reeglid. Euroopa Parlament oli kokku leppinud või oli olnud eelnevalt nõus, et vastupidiselt eesistujamaa soovile on liiga vara praegu võtta vastu mingisuguseid kodukorra reegleid. lõpuks lepiti kokku sellest, et tööreeglid, mida pakuti välja Euroopa Parlamendi esindaja ja kõikide rahvusparlamentide esindajad, töötavad kodukorrareeglite esimese versiooni kallal, võttes arvesse seda fiskaalkokkulepet siis järeldused nendest aruteludest, mis toimusid varem eh, Nikosias, kus meid esindas mei-, selle koja president ja samuti võttes arvesse Leedu parlamendi saadetud esialgset dokumenti ning siia äh, lisatud äh, muudatusettepanekuid, võttes arvesse arutelusid ja selle vastuvõtmist aastal kaks tuhat neliteist. see parlament jääb siin ebamäärasele seisukohale, me ei teinud mingisuguseid otsuseid protseduurireeglite äh, suhtes, nüüd peame taas kogu selle protsessi läbi tegema. mis puudutab esialgseid järeldusi, siis need pakuti välja Leedu parlamendi poolt kolm nädalat pakt enne konverentsi ja Euroopa Parlamendi delegatsiooni suhtes. meie pakkusime välja muudatusettepanekud äh, nende suhtes, nimetades nendest, neid ümber teatiseks ning lühendades teksti märkimisväärsel määral. peale pikki arutelusid mitmete seadusandlike delegatsioonidega ning trio ja parlamendi delegatsiooniga võeti tekst vastu järgmisel plenaarkokkusaamisel. Äh, äh, lisaks sellele jagas Leedu parlament välja oma eesistujamaa järeldused, mis võtsid äh, arvesse enamike neid esialgseid ettepanekuid, mis ühisest teatisest välja jäid. kolmas punkt on loomulikult konverentsi pealkiri Leedu parlament oli esitanud kogu konverentsi parlamentide vaheline konverents majandus- ja finantsjuhtimise kohta Euroopa Liidus, mis on täiesti kogu selle loogika vastane, mis on olemas fiskaalkokkuleppe kolmeteistkümnendas artiklis. sest nagu te teate, kogu fiskaalkokkulepe puudutab fiskaalpoliitikat. ja nüüd, kui me taolise konverentsi korraldame, finantsteemadel, mis jäävad hoopis siseturu raame äh,, raamidesse, siis läheb asi väga kummaliseks. ei olnud võimalik seda Leedu eesistumise ajal muuta, kuid oli selge. Euroopa parla-, parlamendi liikmetele nii ütles seda Leedu delegatsioon, et järgmine eesistuja, nimelt Kreeka, peaks selle küsimuse lahendama ehk siis selline on see hetkeolukord. Euroopa Parlament peab nüüd korraldama koos Kreekaga eh, teise konverentsi, mis toimub Euroopa Parlamendi nädalal kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jaanuaris ning koordinaatoreid on juba välja pakutud formaadist informeeritud ning nad, nendega on konsulteeritud eh, seoses täiendavate arengutega. on vaid viimane punkt, mida ma mainida tahaksin see uus konverents tuleb lisaks olemasolevatele konverentsidele, kõigepealt siis COSAC, teiseks see konverents, mis on pühendatud välispoliitikale, nii et on äärmiselt keeruline olla äh, siin täpne iga konverentsi eh, fookuse suhtes ja loomulikult tekib oht, et erinevad konverentsid teevad tööd, mis kattub. ja parlamendi jaoks on väga tähtis, et see artikkel kolmteist konverents jääb jääb siiski fiskaalkokkuleppe raamidesse ja on pühendatud fiskaalteemadele. kui on olemas teema ja ühendus, teema, mida saavad arutada nii Euroopa kui rahvusparlamendid. kuues punkt ähm,. Ähm, seitsmes äh, teadlane, vabandust, äh, protokollid on nüüd ka elektrooniliselt äh, kättesaadavad e-miiting programmi alt. kas kellelgi on kommentaare nende teadaannete kohta? suur ei ole, suur tänu teie väga suure tähelepanu eest, kolleegid. ja läheme edasi päevakorrapunkti juurde number üksteist kus ma annaksin sõna meie raportöörile Riia Omen-Reutenile, kes annab meile ülevaate nõukoguga peetavatest läbirääkimistest täiendavate pensioniõiguste ülekantavuse parandamise teemal. proua raportöör, teil on sõna. Voorzitter, eh, achte collega's, we hopen dat we morgen de onderhandeling kunnen. proua juhataja kallid kolleegid, ma usun, et homme me jõuame läbirääkimistega lõpule. võimalik, et jõuame. kas või sellepärast, et homme toimuvad ka saadikutepoolsed läbirääkimised sellel teemal. igavik tagasi peaaegu et kümne aasta eest tehti analoogne ettepanek ja mis tähendas seda, et ühes liikmesriigis põhjendatult välja teenitatud pension, neid on võimalik saada välja makstud teises liikmesriigis. toonast ettepanekut ja lähenemist on tänaseks drastiliselt muudetud, see tähendab seda, et inimesel on kolme aasta jooksul õigus öö, pensionile, juhul kui ta on selle kogunud mul on tunne, et me peame siin osas tegema järeleandmisi. teiseks kehtib see direktiiv ainult nende kohta, kes töötavad piiriüleselt. minu arvates on see nende suhtes diskrimineeriv, kes töötavad vaba liikumise printsiipi järgides ainult ühes liikmesriigis elavad hiljem aga teises ja neile see õigus ei laiene. minu meelest ei ole see õiglane. aga praegu on seis selline, et ainult nende töötajate suhtes, kes töötavad piiriüleselt, ähm, saavad sellise õiguse. kahel liikmesriigil on sellega probleemid, see on Saksamaa ja Luksemburg. nüüd veel üks moment, millel tahaksin peatuda mis saab või mis juhtub töövõtjaga, kes töötab piiriüleselt. esmapilgul tahan teile täiesti ausalt öelda, et Äh, mul läks nagu ausalt öeldes meele, äh, alguses meelest ära, et sellel asjal on konks sees, aga me jõudsime kokkuleppele, et seda tuleks siiski käsitleda vastavalt definitsioonile. see tähendab näiteks seda, et kui ma elan Belgias, kolin Luksemburgi ja öö, teen kolme aasta jooksul sissemakseid pensionifondi, siis on mul ka õigus pensionile. aga tähendab, et tegelikult asjad nii ei ole. sest mängu tuleb out green worker'i mõiste. mitte ainult seda, et ta kolme aasta jooksul sooritas sissemakseid pensionifondi ja mitte, et ta läheb Luksemburgis teise firmasse tööle, aga kui ta läheb siis eh, teise liikmesriiki, siis eh, see õigus püsib kahe aasta jooksul. näiteks kui eh, see on inimese, tööinimese karjääri viimane aste, näiteks kuuekümne viie aastaselt töötan viimased kolm aastat oma nõnda öeldakse karjääri kõrgpunktina ka Saksamaal, kuid sellisel juhul ei lange maa äh, selles mm, direktiivis sõnastatud agriworkeri mõiste alla, kuivõrd olen siis kuuekümne kaheksane juba. see oli minu arvates väga keeruline lähenemine, seetõttu me leidsime, et selline kolmeaastane tähtaeg tuleb välja jätta. ma pean ausalt tunnistama, et direktiiv on äärmiselt mahukas ja ma ei suuda kõiki neid detaile selgitada proua esinaine. oi, aga proua esinaist polegi enam. Toomas Mann, palun. aitäh, Riia, eh, sinu raporti eest. ma tahaksin siiski asju veidi selgitada oleme ju viimastel aastatel korduvalt seda asja arutanud, olime erinevatel seisukohtadel ja sina viitasid korduvalt sellele, et kaks liikmesriiki ei ole üldise lahendusega nõus. võib-olla oleks neid liikmesriike enam, kui kõik saaksid aru, milles on asi. seni oli meil niisugune regulatsioon, mis ütles, et see õigus pensionile, pensionile et ülekantavus lang-, ka, laieneb ainult neile, kes töötavad piiriüleselt, aga nüüd püütakse selle direktiiviga hõlmata mitte ainult liikmesriikide vahelisi asjaolusid, vaid ei, ei, ütleb proua Omen Reuten härra Mann jätkab, et nüüd tahetakse seda vaadata ka siseriiklikult ja loomulikult, ütleb härra Mann, on sellega nii Luksemburgis kui ka Saksamaal väga suuri probleeme ja ma arvan, et ka paljudel teistel riikidel, nagu siit juba, siin-seal on juba hääli kuulda olnud. teiseks, see, mis puudutab kolmeaastast perioodi, seda õiguse säilimise perioodi, mil pensioniõigused on tagatud, paljud äh, soovivad äh, seda kolme aastat perioodi muuta Äh, igal juhul kolm aastat on see maksimum ja minu arvates selle aja jooksul peab see kehtima. kui me räägime ka äh, elluviimise tähtaega, et äh, mitte et kolm, vaid viis aastat, ma tahaks, et sa seda siiski selgitaksid, ehkki viitasid sellele vaid viitamisi. aega ei saa ju ometi võtta ja öelda äh, et äh, tulevikus äh, tegeleme selle teemaga enam. Äh, just siis, kui sa ütled, et vaatamata oma asjatundlikkusele on ikka veel nüansse, mis aina ilmsiks tulevad. anna andeks, see tegelikult on need küsimused, mis võib-olla kerkivad kolmepoolsete läbirääkimiste käigus, ent ja nad ei saa esile kerkida raportööri poolt lõppfaasis esitatuna viimastel aastatel on meie seisukohad teataval määral lähenenud, äh, nõukogus tegelevad ka selle küsimusega töörühmad, keda survestatakse ajalises mõttes ja kõik ütlevad, et et tulemus, tulemus, kus on tulemus, mina leian, et selline lähenemine on vale. me ei saa ainult ülepeakaela seda küsimust käsitleda, meil on vaja aega, me peame olema põhjalikult ja meil on vaja äh, selgelt välja öeldud ja selgelt põhjendatud seisukohti, kuivõrd selles küsimuses täpset arusaama ei saa endale tekitada mõneminutilise dokumendi tutvumisega. Danuta Jaskovetska, palun. Riia, suur aitäh, Riia, teil oli õigus saatan on üksikasjadest ja see detailide osa siin on väga-väga tähtis. milline on argumentatsioon, et miinimum oleks kolm aastat, mida tähendab, et kolm aastat vähemalt töötamist mingis riigis, kas see on siis kogu kolm aastat, kolm aastat järjest või inimese kogu ametialase elu jooksul koos vahepealsete vahedega, kuidas seda defineeritakse? aitäh, ma ei näe, et keegi teine sõna küsiks. ja seega annan sõna tagasi raportöörile, palun. ma tahaksin rõhutada, et, et nõukoguga läbirääkimistel on tegelikult selge äh, ebakõla selles suhtes, mis võiks olla selle seadusandliku akti eesmärk. see, et asjad muudeti vabamaks nõukogu tasandil sest on üles kutsutud natukesele mobiilsusele. samas kui see õigus, tööliste võrdne kohtlemine, Euroopa Parlamendi arvates ei saa seda kõrvale lükata, kulissidesse lükata, isegi kui me räägime, et äh, nõukogu tahab kiiremat mobiilsust ja liikmesmaad tahavad selle asjaga edasi liikuda, on fundamentaalne konflikt ikkagi selles olemas ja ma tõesti ei usu, et me oleksime selle kõigega veel lõpuni jõudnud ja me oleme jõudnud hea äh, kokkuleppeni. aitäh, Danuta ja ka Toomas. lubage mul öelda järgnevat. nõukogu tegi ettepaneku ooteaegade kohta et ood-, et see võiks olla kolm aastat, kolmeaastane periood, et oma pensioni kätte saada ja seda ma loomulikult muuta ei saa. Te nõute, mida see tähendab, on siis see, et te olete, oleksite pidanud töötama kolm aastat ühe tööandja juures. niisiis ehk peab olema töötatud kolm aastat ühe tööandja juures. siis ja ainult siis, ehk selline on siis pensioni loomise periood, ainult siis tekib õigus pensionile, see on üks asi. teine asi. ma kuulsin, et Toomas ütles. ja olen saanud äh, vastuseid paljudelt kir-, paljudest kirjadest, mis on tulnud äh, Saksamaa mm, äh, valijatelt. Euroopa Parlament püüab muuta õiguslikku alust. praegusel hetkel kehtib see ainult nende inimeste puhul, kes kolivad ühest riigist teise. ja et me peaksime muutma õiguslikku alust. isegi kui ma tahaksin seda muuta, siis ma ei saa seda teha, see on esimene asi. teiseks, liikmesmaad on ise saatnud kirja, et see kehtib piiriüleste töötajate kohta. Venemaad tahaksid, et see viiakse sisse nii Saksamaal kui Luksemburg Luksemburgis, sest need on ainsad kaks riiki, kus see praegu ei kehti ja ma arvan, et see oleks väga mõistlik asi. seda oleks väga mõistlik teha. vahepeal aga ei ole asjad siiski muutunud. mida ma kuidagi ei tahaks näha, on see, et kui te olete töötaja, te olete teeninud välja kolme aastaga oma pensioniõiguse, siis te võite selle õiguse ka kaotada, sellepärast et te lihtsalt ei koli teise liikmesmaasse või te ei taha näiteks uut tööd võtta. see minu arvates on ebaõiglane piirang ja see muudab selle ettepaneku nii keeruliseks, et me ei peaks sugugi seda tahtma, aitäh. okei okay. uh,, nii meil on võimalus sellest asjast veel äh, rääkida pärast äh, järgmist kolmepoolset kohtumist, mis leiab aset äh, homme. ma tahaksin tänada proua raportööri ja soovin teile homme siis edu, aga ärgem unustagem silmist olulist punkti selle kõige juures. päevakorrapunkt number kolmteist, Jutta Steinrucki raport muudatusettepanekute läbivaatamine on ees, tegemist on algatusraportiga tõhus tööjärelevalve kui strateegia töötingimuste parandamiseks Euroopas. sada kakskümmend üks muudatusettepanekut esitati proua raportöö, teil on sõna, palun. jaa, aitäh proua juhataja, aitäh ka kõigile kolleegidele, kes tõeliselt innukalt selle raporti kallal kaasa tegid. mina annaksin muudatusettepanekutest äh, üldise ülevaate. Need puudutavad äh, üle-euroopalise tööjõuturu toimuvaid muudatusi ja seda, millised muudatused sellel turul aset leiavad, see puudutab nii tööturvalisuse kui ka töötervishoiu karmistatud meetmeid, see puudutab öö, äh, momente, mis nõrgestavad öö, ähm, FIE-de positsioone, paljud muudatusettepanekud on suunatud ka aga sellele, et et jälgida senisest karmimalt äh, tööohutuse meetmeid ja äh, et luua süsteem neist, kes äh, nõnda öelda käivad koputamas, kui midagi on kuskil korrast ära. Loomulikult tehakse paljud ettepanekud seda, et tuleks senisest enam kaasata ametiühinguid kui ka siin osas äh, ollakse väga paljudes liikmesriikides või välja väga paljude saadikute poolt erineval seisukohal. ma seda küll hästi ei mõista, sest Skandinaavias on tegelikult ametiühingu kaasamine andnud tööohutusmeetmete rakendamisele äh, uue hoo. Äh, eriti keeruline on äh, võõrtöötajate või rändtöötajate olukord ja selles osas on tehtud ka üle-euroopalisi ettepanekuid, mis hõlmavad kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. Philipp Moulon näiteks soovib, et võõrtöötajate suhtes kehtestatakse kohustuslik meditsiiniline kontroll, sari saja leiab aga, et et niipea kui äh, Äh, on tegemist riiklike tellimustega, siis tuleks nende tellimuste täitmise täitevettevõte anda koheselt ka öö, ähm, töö äh, järelevalve inspektsioonide kontrolli alla ma leian, et terve rida muudatusettepanekuid on võimalik sõnastada kompromissina. homme päeva jooksul edastan ma äh, Äh, sõnastuse variraportööridele ja loodan, et ülehomme saame juba esimesel kohtumisel neid arutada. Äh, äh, suuremat vastuseisu kohtasin selle küsimuse koordineerimisel Euroopa tasandil, muuhulgas ka Euroopa sotsiaalkindlustuskaardi varajase hoiatuse süsteemi sisseviimise osas. fraktsiooni enamik ei soovi tugevdada üle-euroopalisi meetmeid, minu meelest on sellest kahju. ma leian, et väga paljudes liikmesriikides ja ka kõige halvimate näidete puhul oleme näinud, et liikmesriikide institutsioonid, aga ka tööandjad ise on hädas öö, tööohutus öö, Äh, järelevalvemeetmete rakendamisega. näiteks on no, tegemist olukorraga, kus Prantsuse ettevõte, kelle Iiri tütarettevõte äh, võtab äh, Prantsusmaal tööle Rumeeniast ja Bulgaariast töötajaid ja see asi, see kett on nii pikk, see jada ja siis tööandjad väidavad, et nad ei suuda kogu seda asja täpselt kontrollida. Äh, tegin ka ettepaneku piiriülese tööjärelevalve äh, Euroopa asutuse rajamiseks, ka see ei leidnud kõikide toetust. lisaks sellele olid paljud kolleegid selle vastu et muudetaks õigusakte, mis aitaksid vältida sotsiaalset dumpingut. jah, ma püüan loomulikult koos kolleegidega leida ühiseid nimetajaid erinevates punktides, aga see oleks muidu ülevaate korras minult kõik. nii, Philippe Boulin ja siis Karima Telli suur tänu, proua esimees, ma tahaksin Juta Steinrucki tänada töö eest, mille ta on ära teinud. loomulikult ma ootan tema kompromissmuudatusettepanekuid, kuid ma arvan, et me suudame kokkuleppele jõuda üsna mitmes punktis. ma olen ise esitanud seitseteist muudatusettepanekut. Need muudatusettepanekud, mille osas äh, loodan ma edasiminekut saavutada, on loomulikult inspektsioonid töötajate lähetamise osas, need inspektsioonid äh, peaksid käima käsikäes ettevõtetega. me peaksime üritama suurendada inspektsiooni VKE-des ja väikestes ähm, ettevõtetes äh, me ei tohiks äh, lasta kehti-, jätkuda olukorral, kus kasutavad ettevõtjad ära seda, et võõrtöölised ei ole lihtsalt kursis oma ähm, õigustega ja tööarstide küsimus samuti, selles osas ma loodan edasiminekut. nüüd äh, võõrkeelte küsimus, ma tulen iga kord tagasi selle mõtte juurde, et et äh, sotsiaalkulude osas võiks aidata ettevõtteid, kui nad on nõus nende tööinspektsioonidega. Ähm, tööturu osapoolte kaasamine, jah, sellele aga läbi nõude, nõuandemenetluse. Äh, ma toetan ka Euroopa platvormi loomist äh, Eurofoni sihtasutus täpsemalt, selleks, et tekiks Euroopa tööinspektorite platvorm ja et me peame tagama selle, et ähm, piiriülese koostöö käigus võitleme me ka ähm, selle vastu, et ettevõtted kuritarvitavad inimesi ja kõik äh, info peaks olema kättesaadav ka online'is kõikides keeltes ja seda peaks tegema süstemaatiliselt. nii palju siis minu poolt mõned lisapunktid äh, sellele äh, mida Juta juba ütles, aga nagu ma ütlesin, üldkokkuvõttes ma arvan, et me oleme üsna sarnastel seisukohtadel ja ootan siis huviga nüüd teie kompromissmuudatusettepanekut, mõnekuid. suur tänu, Karima Telli ja siis Danuta Jazlovetska. suur tänu, proua esimees kõigepealt äh, ma tahaksin tunnustust avaldada meie raportöörile proua Steinrückile aga mul oleksid mõningad märkused äh, selle eelarve osas ja ma teeksin mõned muudatusettepanekud, mida meie Prantsuse rohelistena väga oluliseks peame. üldiselt selle teksti äh, toon on üsna hästi paigas. me toome, me oleme nõus peaasjalikult selle analüüsiga, mis on esitatud, äh, tekst keskendub täiesti õigesti sotsiaalse dumpingu küsimustele, see on väga positiivne, et me sellele nii palju tähelepanu pöörame, sellepärast et sotsiaalne dumping üsna tihti just nimelt lähetatud töötajate puhul on täielise, täiesti katastroof, see on katastroof äh, üksikisikute jaoks, kes leiavad ennast äh, ennast ikka väga kehvas olukorras, mida see nende jaoks tähendab, see tähendab skandaalset ekspluateerimist, see tähendab nende väärikuse õõnestamist ja tööohutus satub tõesti ohtu. Ehm, igal aastal eh, umbes sa eh, tu-, sadu tuhandeid eurooplasi sureb tööõnnetustel ja seitse miljonit kannatab tööõnnetuse all aga loomulikult need inimesed on täiesti väljapäästmatus olukorras. ettevõtted arvavad, et kui nad pööraksid sotsiaalsetele küsimustele rohkem tähelepanu, siis nad kaotaksid konkurentsivõimet, aga tegelikult on asi vastupidine, inimesed kaotavad usalduse Euroopa vastu sellises olukorras, kui me laseme seda jätkata. tööinspektorid Euroopas, ma arvan, et ühele elemendile peaks veel tähelepanu pöörama siin raportis ja see tundub minu jaoks olema äärmiselt oluline. nimelt inspektorid peavad järgima universaalseid reegleid, need reeglid peavad olema sama kõikide ettevõtete jaoks ja kõik tööta-, kõikide töötajate jaoks, kõik ettevõtted, kõikides ettevõtetes tuleb inspektsioon läbi viia. sotsiaalne dumping öö, teinekord äh, reeglitest peetakse kinni ja, ja sellegipoolest on tegemist dumpinguga ja sellepärast tuleb kindlasti parandada põhi, töötajate põhiõiguste rakendamist, äh, miinimumpalk, äh, mittediskrimineerimine, ametiühingusse kuulumise õigus, järgmine eda- ja nii edasi ja edasi. minu kolmas ettepanek selleks, et Tööinspektsioon oleks tõhus, peab olema tegemist sõltumatute inspektoritega, mida see tähendab? töötervishoiu osas peaks äh, olema tegemist sellise inspektsiooniga, mille viivad läbi äh, töötervishoiu sõltumatud eksperdid, mitte ametnikud. ja mida siis tähendab tõhus äh, tööinspektsioon? see on selline süsteem, mis millel on piisavalt inimressurssi ja millel on ka piisavalt vahendeid, et oma ülesandeid täita. ja nüüd siis natuke, nii palju siis nendest äh, asjadest, mida mina tahaksin siia raportisse sisse kirjutada. Äh, ma tahan juba ennast ette välja vabandada, meie esimesel kohtumisel ma ei saa osaleda, aga ma loen teie raporti väga ettevaatlikult läbi, sest nagu te teate, teema on minu jaoks südamelähedane ja suhtun asjasse kirglikult suur tänu, Danuta Jaslovietska ja siis kolleeg Katšin. E, suur aitäh, kolleegid, me oleme kõik nõus sellega, et e, tööjärelevalve on oluline selleks, et kaitsta tööliste õigusi ja vältida kuritarvitamisi, et see on kõik vajalik ja me kõik teame, et see ei saa olla protektsionismi instrumendiks, mis ülemääraselt koormaks tööandjaid ja riikide valitsusi. raport pakub välja terve hulga ideid, mis ei muuda äh, järelevalvet keerulisemaks, vaid mõjutavad negatiivselt ka töötajaid pakutakse välja, et siseriiklikud inspektsi-, inspekteerimised tehtaks euroopaliseks ehk sellega loodaks Euroopa amet, äh, varase hoiatuse süsteem, äh, õigusliku tööhõive andmebaas ja küsimustikud kõik see on tegelikult riikliku tööinspektsiooni töö. Nemad teavad kõige paremini, kuidas taolisi inspekteerimisi läbi viia. kuidas võiks taolist asja üldse ellu viia, arvestades seda, et igakuiselt saadetakse välja sadu, isegi tuhandeid A1 äh, küsimustikke. ma tahaksin, et keskenduksime koostööle liikmesmaade vahel, millega parandatakse andmete vahetust, et oleksid töötajad paremini informeeritud. on terve hulk seaduserikkumisi, mis tekib tänu teadmiste puudustele, just nimelt selle, tänu sellele, et töötajatel ei ole piisavalt teadmisi ma arvan, et me peaksime parendama lihtsalt piiriüleseid inspekteerimisi. pakutakse välja, et kehtestada sanktsioone tööandjatele, ma olen sellega täiesti nõus, liiga palju sekkutakse liikmesmaade võimude tegevusse ja see on vastupidi, komisjon peaks toetama riiklikke tööjõuturu ameteid koolituste, koolitustega ja ka muuga siin äh, räägitakse ka lähetuste direktiivist, selle elluviimisest. me ootame seda direktiivi, ootame, millised saavad olla otsused. igasugused viited sellele direktiivile on täiesti õigustatud. ma tahaksin viidata ka punktile number kaheksa, kus Belgia Remosa süsteem seda tutvustatakse kui head töötavat süsteemi Euroopa kohus tegi otsuse, et see süsteem aga ei ole vastavuses Euroopa seadusandlusega ja seetõttu me peaksime selle viite siit küll ära kustutama sellest raportist. me ei taha mingeid uusi takistusi öö, äh, tööjõuturule ligipääsule. mõningatel juhtudel, kui tegemist on firmasisese lähetusega, siis teise riiki saadetud töötajad on nii-öelda vangis. ja mind väga huvitaks äh, täpsemalt uurida taolisi juhtumeid. Jelko Katsin. Jelko Katsin, palun. suur tänu, proua esimees. Utah lugupeetud esimees Juta, kallid kolleegid, mul on väga hea meel osaleda selles loos ja nagu ma ütlesin varem, äh, ka Alde nimel oleks see väga väärtuslik panus, mitte ainult äh, selles suhtes, mis puudutab äh, töötingimusi kogu Euroopas, vaid siseturu korrektse funktsioneerimise mõttes. tööinspektsioon, tööinspektsioonid on probleemne teema paljudes riikidel Eh, paljudes riikides tihti on seal liiga vähe inimesi, puuduvad ressursid ja seetõttu ei täideta ka seadust rahuldavalt. võib tunduda, et mõned meie muudatusettepanekud püüavad selle raporti võimalikku haardeulatust piirata, kuid me väga toetame praktiliselt selle kõiki olulisi osasid. me lihtsalt usume. see oleks, seda, sellele võiks läheneda ja lahendada Euroopa Liidu äh, kompetentsist äh, lähtuvalt ja arvestades selle komitee pädevust, me oleme täiesti nõus, et liikmesmaad peaksid sanktsioneerima töötingimustest mitte äh, kinnipidamist, aga see ei tohiks olla kuritegu. Peaettevõtja kirjeldus on liiga üldine, nii et me pigem tahaksime olla järjepidevad oma seisukohaga teistes raportites kui me räägime ettepanekust, et luua üle-euroopaline amet, siis ma arvan, et meil ei ole vaja veel ühte ametit, mille fookus on üsna kitsas ja seda valdkonnas, mis tegelikult ei ole nagunii Euroopa Liidu pädevuses. selle, selle asemel peaks äh, komisjon pigem soodustama liikmesmaade vahelist koordineerimist. me oleme skeptilised ka selle suhtes, kas Euroopa äh, ebaseadusliku töö andmebaas oleks mõistlik küll aga oleks vaja oluliselt rohkemat koostööd ja koordineerimist liikmesmaade vahel. meie tähelepanu peaks olema töötingimustest mitte kinni tige-, kinnipidamisel, selle asemel, et kontrollida ja määrata karistusi inimestele, kes on oma kodus. ja lõpuks me tervitame sotsiaalkindlustuskaardi olemasolu, mis soodustaks piiriülest äh, tööjõu kontrolli tingimusel, et see on vabatahtlik kaart mis võiks aidata töötajaid. küll aga ei oleks see kohustuslik ID-kaart, mida igaüks, iga välismaal töötav inimene peab kandma. see on väga-väga delikaatne teema Suurbritannia jaoks, nagu te väga hästi teate. ma tänan teid tähelepanu eest, aitäh! suur tänu! kas keegi komisjonist soovib sõna võtta? ei, siis proua raportöör, palun. aitäh tänan kolleege märkuste eest. me ei kava, ei kavatse üles ehitada mingeid takistusi äh, ettevõtetele, asi ei ole prok-, riiklikus protektsionismis. meil on vaja va tagada, et vastu võetud reeglid ja seadused kehtiks. meil ei ole vaja uusi seadusi ja me peame vältima, et äh, Euroopa Liidu töötajad äh, satuvad ekspluateerimise ohvriks lihtsalt sellepärast, et kehtivaid reegleid ei täideta. tegemist on aga töös suhetega, mis hõlmavad kuud-seitset-kaheksat liikmesriiki ja paljud tõstavad käed üles ja ütlevad, et me lihtsalt ei suuda siin äh, toimetada, me ei tule toime, meil on vaja keskset öö, asutust, kes selle kõigega tegeleks, muuhulgas tekivate keelesüsteemide, keeleprobleemide tõttu. minu arvates meil on niisugust Euroopa asutust tõepoolest vaja. mis puudutab Belgia Limosa süsteemi siis, kui me loeme Euroopa Kohtu otsust põhjalikult, siis selles ei kritiseerida, kritiseerita mitte limosa süsteemi, vaid seda, et sellega on hõiv-, hõlmatud ka FIE-d. ja seetõttu minnakse näilise äh, FIE-na tegutsemise kaudu nii Belgias kui Euroopas mööda nii mõnestki <clears throat> ekspluateerimise juhust. kahjuks Euroopa kohtule jäi see detailküsimus tähelepanuta. ma leian, et Äh, Limosa süsteemi osas leiame me kindlasti ühisnimetaja. asi ei ole kellegi täiendavas koormamises, asi on selles, et olemasolevaid seaduseid ja reegleid täidetaks äh, selle nimel, et toimiks üle-euroopaline tööturg. aitäh! suur tänu, proua raportöör! muudat-, muudatus, kompromissmuudatuse ettepanekud me vaatame läbi kahekümne viiendal novembril, et hääletada sealt järgmisel päeval. sellega on see päevakorrapunkt ammendatud ja nüüd päevakorrapunkt number neliteist, kus ma annaksin sõna uuesti Juta Steinruckile tegemist on siis liikmesriikidele antava volitusega ratifitseerida Euroopa Liidu huvides rahvusvahelise tööorganisatsiooni tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitlev konventsioon. proua raportöör, teil on sõna. jah, nimetame seda lihtsalt äh, ILO konventsiooniks ükssada seitsekümmend. ma tervitan ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, et äh, liikmesriigid ratifitseeriksid ILO äh, konventsiooni number sada seitsekümmend. liikmesriigid ei saa ilma nõukogu volituseta kiita heaks ratifitseerida konventsioone, mis äh, puudutavad Euroopa, mis sekkuvad Euroopa Liidu õigusse. see puudutab äh, kõikvõimalike pakenditega ümberkäimise viisi, rahvusvaheline tööorganisatsiooni konventsioon tuleks igal juhul ellu viia selleks, et ka teistele riikidele väljaspool Euroopat näidata, kui oluline äh, on kemikaalidega turvaline äh, turvaliselt ümber käia, kui oluline see on töövõtjate, tööandjate ja keskkonna jaoks. kuivõrd meil on äh, selles osas ka Euroopas negatiivseid näiteid, ma tervitan komisjoni ettepanekut ja loodan, et võimalikult palju liikmesriike ratifitseerib selle olulise konventsiooni, aitäh! suur tänu. härra Katsin, teie soovisite sõna. Merci, madam chair uh,. I want to say a few words. tahan paar sõna öelda oma kolleegi nimel, Benjoni nimel tal on külastajate grupp ja seetõttu ei saa ta praegu siin olla. mida tema lisada tahtis, oli see, et olla üldiselt nõus selle lähenemisega, mis raportöör siin öö, äh, välja pakkus. lühiajaline, pikaajaline finantseerimine, sellel on erinevad eesmärgid ja seda saavutatakse erinevate vahenditega. vabandust? ütleb kõneleja. vabandust, vabandust, see ei ole see raport <laughs> Alors, euh, sur la... jah, sada seitsekümmend kemikaalid. kas keegi soovib selles osas sõna? tundub, et mitte. muudatusettepanekud, äh, muudatusettepanekute äh, esitamise tähtaeg inglisekeelsetena ainult, palun, ja ainult resolutsiooni, seadusandliku resolutsiooni äh, osas, sellepärast et ettepaneku osas iseenesest saame öelda ainult jah või ei, see on seitsmes november, keskpäev muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, vaatame need läbi neljateistkümnendal novembril ja hääletame sealt kuidagi millalgi edasi. see päevakorrapunkt ka läbi võetud. annaksin sõna nüüd äh, Ines Zuberile, meie aseesimehele, kes räägib äh, veel ühest konventsioonist, seekord siis ILO konventsioon sada kaheksakümmend üheksa see on asi, mille poolt me oleme palju võidelnud ja täna me peaksime siis andma liikmesriikidele heakskiidu ILO kahe tuhande üheteistkümnenda aasta koduabiliste inimväärse töö konventsiooni Euroopa Liidu huvides ratifitseerimisele. proua Zuber, teil on sõna. Obrigada, senhora presidente. Um, o que está, o que está aqui... Suur tänu, proua esimees siin on ähm, peamine probleem selles, et me peame kuidagi töötajaid, äh, mis ähm, on oluline just nimelt äh, koduabiliste äh, sektoris, üsna paljud koduabilised töötavad täna väga halbades tingimustes, aga me teame seda, et enamus koduabilisi on naised, üsna tihti on tegemist immigrantidega, mis tähendab seda, et nad on veelgi haavatavamas olukorras kui kõik teised. üsna paljud nendest üldse ei teagi, et nendel on samasugused õigused nagu kõikidel teistel ja nad on tegelikult täiesti oma töövõtja armul ja peavad äh, lähtuma nendest tingimustest, mis neile peale surutakse. üsna tihti on ka tegemist äh, seksuaalse kuritarvitamise ohvritega, tegemist on inimkaubitsemise ohvritega, kes üsna tihti satuvad äh, kaubitsemisvõrgustikesse Euroopa Liidu vaesematest liikmesriikidest. see konventsioon on juba jõus, meie esinaine seda ka ütles mõned äh, konventsiooni elemendid on just nimelt Euroopa Liiduga otseselt seotud, näiteks nagu äh, vaba liikumine ja sellepärast äh, peab nõukogu andma liikmesriikidele heakskiidu see konventsioon ratifitseerida kui te olete selle soovitusega nõus, äh, siis meie Euroopa Parlament annaks kõik endast, äh, et see protsess kiiremini edasi liiguks. üsna paljud ähm, need riigid, kust need äh, rändevood alguse saavad, on ratifitseerinud selle konventsiooni, näiteks Boliivia, Paraguay, see nimekiri on veel väga pikk liikmesriigid, kes äh, selle konventsiooni allkirjastavad, peavad äh, lähtuma töötingimustest, ametiühinguga liitumise õigustest, töötervishoid äh, ja nii edasi. Nendel töötajatel on ka õigus koonduda ametiühingusse. samuti on ette nähtud miinimum tööiga, see peab vastama siseriiklikule seadusandlusele aga peab tagama seda, et alla kaheksateistkümne aastastel koduabilistel oleks juurdepääs haridusele. ja kindlasti peab nende töötajate eraelu äh, kaitsma, üsna tihti on ju tegemist selliste töötajatega, kes oma töövõtja juures elavad komisjon ähm, nõuab tagatisi töötingimuse osas ka laiemalt. me tahame tagada selle, et äh, immigrantidest äh, töövõtjad peaksid alla kirjutama kirjaliku lepingu vaba liikumise põhimõtet tuleb siin muidugi täies mahus arvestada. on väga oluline kontrollida ka seda, et ähm, kuidas tegelikult kaubitsetakse naistega Euroopa Liidu territooriumil. ei tohiks pilku sellelt keerata. tagada tuleb ähm, ka Äh, see, et koduabilistel oleksid ka samad puhkeaja äh, nõuded kui teistel töötajatel, äh, nii edasi ja nii edasi. Need on siis mõned aspektid sellest konventsioonist. seletuskirjas, mille ma koostasin, pööran ma teie tähelepanu ka tähe-, tõsiasjale, et nende töötajate õiguste vähenemine. me näeme seda tegelikult ka laiemas kontekstis, nimelt eh, eelarved on surve all ja koduabilised eh, satuvad sellises olukorras veelgi halvemasse positsiooni, kui nad olid seda varem. soovituse projekt ütleb, et et nõukogu peaks andma heakskiidu liikmesriikidele see asi ratifitseerida ja loodetavasti liikmesriigid siis ka ratifitseerivad selle konventsiooni. suur tänu, kas keegi soovib sõna? härra Ungureanu. härra Ungureanu kõigepealt Äh, jah, tõepoolest, ma arvan, et inimkaubandus, millega meelitatakse inimesi alluma, äh, kasutades koduabilise töö, äh, töö pakkumist, on väga tõsine probleem. ma arvan, et ILO konventsioon on hea alus, millest lähtuda ning arvestades seda kõike, siis minu fraktsioon EPP toetab seda raportit täielikult, aitäh. Euh, Madame Papadopoulou, puis Madame Costello. proua Papadopoulou. minagi tahaksin öelda SND nimel, et oleme nõus äh, lubama seda ettepanekut edasi minna, sest on vaja, et meil on vähemalt minimaalne tööjõukaitse, vähemalt selleks, et äh, tagada Äh, koduabiliste kaitse, sest tänu eelarvepiirangutele ja sellele, et ajad on rasked, siis koduabilised on ühed kõige haavatavamad. selgituskirjas on väga hästi öeldud, et vastavalt Eurostatile on kaks koma kuus koduabilist Euroopa Liidus, enamus nendest on naised pooled nendest on migrandid, nad kannatavad väga suure ekspluateerimise all, nende töötingimused on väga ebamääralised, palgad on väiksed, töötunnid pikad, mõnikord on nad ka seksuaalse kiusamise ohvrid, äh, inimkaubanduse ja kuritarvitamise ohtlid, on oluline jälgida nende lepinguid, et teada, et nende äh, õigused on täielikult kaitstud, nii nende sotsiaalsed kui inimõigused, seda kõike arvestades ma arvan, et me peaksime, peaksime koduabiliste teemat jätkuvalt edendama, me arvame, et see on võtmeks selleks, et kaotada ära vaesus, parandada meeste ja naiste elu, stabiliseerida majandust ning lubada inimestel elada rahus ja väär-, rahus ja väärikalt. meie sõnum fraktsiooni poolt Äh, väärikas töö on alus väärikaks äh, eluks, nii et me annaksime liikmesmaadele võimaluse ratifitseerida see ILO konventsioon, mis puudutab seda tüüpi tööd, aitäh uh,. Thank you, Elmar Costello. aitäh, Elmar Costello aitäh, et korrata seda, mis senini on öeldud, minu arvates on väga-väga oluline ja me oleme liiga kaua äh, venitanud ILO konventsiooni üks kaheksa üheksa ratifitseerimisega. tõepoolest, äh, koduabilise töö on väärikas ja seda tuleks ka nii äh, kohelda. me oleme kuulnud tervet hulka kuritegusid, mis on toime pandud koduabiliste vastu, tuleb aga öelda, et äh, koduabiline on amet, mis on sotsiaalselt ja majanduslikult oluline kõigi Euroopa Liit, er, Liidu riikide majandusele, samal ajal on see väga mm, haavatav ning alahinnatud tööd ning selles mõttes ILO konventsiooni sada kaheksakümmend üheksa vastuvõtmine saadab oluline äh,, eh, olulise sõnumi, et koduabilise töö on väärikas ja teda tuleks ka väärika tööna kaitsta ning äh, vastavalt selle Äh, konventsiooni nõuetele peaks see olema pigem alammäär äh, erinevate nõuete kehtestamisel, mitte ülemmäär, tuleb järgida, et nende inimeste õigused on kaitstud. nii, raportöör, kas teie sooviksite? ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel, nii et mul pole midagi öelda siin. niisiis peame lihtsalt edasi liikuma, aga nii või teisiti peame esitama muudatusettepanekute esitamise tähtaega, see, see peab olema inglise keeles ja ainult seadusandliku ettepaneku kohta ning tähtaeg on siis seitsmes november kaks tuhat kolmteist kell kaksteist. nagu eelnevate tekstigi puhul, mida me arutanud oleme, muudatuste arutamine toimub neljateistkümnendal novembril ning loodetavasti hääletus komisjonis ka samal päeval nüüd päevakorrapunkt number kuusteist. siin ma tahaksin anda sõna Sergio Gutierrez Prietole, kes tutvustab meile oma arvamuse projekti EKONi raportile Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise kohta. härra raportöör, teil ongi nüüd sõna. hea president aitäh, tänan. finantskriis andis meile karmi õppetunde, mõningad piirkonnad ja riigid peavad nüüd selle kriisi tagajärgede eest maksma. samaaegselt tahaksin pöörata tähelepanu sellele, et äh, finantsraamistikud peaksid olema varustatud vastavate eeskirjadega selleks, et ettevõtetel oleks tõepoolest võimalik investeeringute kaudu tagada jätkusuutlik areng. valge raamatu kaudu on näidatud ära need võimalused, mille kaudu oleks võimalik luua vajalik potentsiaal äh, selleks, et finantseerida normaalse hinna eest ja tõhustada investeeringuid ja innovas, innovatsiooni ja tagada jätkusuutlik areng. ma leian, et äh, ka erinevad halgusorganid peaksid turuvõimalusi ära kasutades Eh, ellu viima eh, taristuprojekte, sotsiaalprojekte, keskkonnaprojekte ja nii edasi. Eh, tegelikult on ju väga palju niisuguseid algatusi, mida ei saa tavapärasel kombel rahastada. ja peale selle on igasugusel rahastamisel omad piirid. on olemas terve rida uusi mehhanisme mida me saame kasutada ja seetõttu saaksime rakendada ka täiendavaid uusi rahastamisvahendeid. lisaks sellele on siin veel terve rida ettepanekuid ja öö, mida saaks ära kasutada muudatusettepanekuna sõnastades ma leian, siin me leiame ka, et äh, meil on tarvis ette näha pikaajalisi äh, rahastamisvõimalusi, me oleme viimasel kümnendil näinud, et on olemas nii lühikesi kui keskpikki, aga pikaajaline finantseerimine ja investeerimisvõimalused on ju tegelikult need, mis avavad öö, ähm, kodanikele võimaluse öö, finantsturgudel osaledes tagada finantsturgude stabiilsus. ühelt poolt äh, tagab see projektide finantseerimise, teisalt aga ka senisest suurema tööhõive. me peame edendama oma tootmisettevõtteid ja ma leian, et ka haldusorganitel peaksid olema äh, ka võimalus teavitada nendest võimalustest, ähm, mida saab kasutada teadus- ja arendustöös. samas on neil ka kasutada vahendid, et seda teadus- ja arendustööd edendada. ma leian, et see niisugune rahastamine peaks olema suunatud ka VKE-dele, sest et äh, kui me võrdleme Euroopa Liitu USA-ga, siis me, me peame tõdema, et meie keskmise suurusega ettevõtted jäävad Ameerika omadest tõsiselt maha selline finantseerimine, investeeringute tõhustamine, muuhulgas Prantsusmaal kolmekümne viie protsendi ulatuses ja nii edasi, on äh, väga olulis-, väga oluline äh, ja tagab eeskätt suurettevõtete pikaajalise rahastamise. aga tuleb tunnistada, et äh, erinevate liikmesriikide vahel ja erinevate ettevõtete vahel valitseb väga suur erinevus. kui me räägime strateegiast Euroopa kakskümmend kakskümmend, siis on tarvis arvestada senisest enam ka sotsiaalseid aspekte ja pidades silmas, et töötajate tootlikkus, töötajate töövõime paraneb sotsiaalse keskkonna paranedes. nagu ikka viimastel aastatel on meil olnud mm, mitmeid probleeme sellega, et me ei ole suutnud VKE-sid, VKE-dele tagada riskikapitali ma leian, et ka selles osas äh, tuleks leida lahendusi, äh, mis avaksid võimaluse ka VKE-dele. see annab neile võimaluse tipptehnoloogia rakendamiseks oma ettevõtetes kui me räägime mitmeaastase finantsraamistiku vahenditest, siis peaksid, tuleks tõhustada finantseerimisvõimalusi, eh, teha seda aga täieliku läbipaistvuse tingimustes täiendavate projektide rahastamise puhul tuleb loomulikult ette näha ka finantseerimise garantiid ja selles osas sõltume me loomulikult mitmeaastase finantsraamistikust ja selle vastuvõtmisest. me peaksime finantseerimisvõimalusi kaasajastama nii palju kui vähegi võimalik loomulikult me peaksime kaasama ka eh, rahastamisse erinevaid fonde, muuhulgas pensionifonde. kasutama ära need eh, avalik-õiguslikud mehhanismid, et kontrollida seal, eh, kus vaja ja keda vaja. tegelikult me peame tunnistama, et pensionifonde muuhulgas ei hallata sugugi nii vastutustundlikult, kui meie teiega kõik kangesti tahaksime me peame hoolitsema selle eest, et meie riikide eh, käekäik ehm, eh, edeneks tõhusalt, siis sel juhul, kui me seda tõesti saavutada soovime, eh, peame hoolitsema selle eest, et meie kodanike huvid oleksid kaitstud. see oli äärmiselt lühidalt meie raporti mõningatest aspektidest loomulikult äh, oleme kindlad, et kolleegide abiga suudame raportit viia senisest kõrgemale tasemele. härra Katsin, no see on nüüd see sõnavõtt, mida ma tahtsin juba maha lugeda enne, aga kahjuks äh, olin siis ajast ees. He is busy with the visitors üks kolleeg, kes on siis oma külastajatega kuskil teel, on põhimõtteliselt nõus selle lähenemisega, mille on võtnud raportöör selle arvamuse osas. pikal ja lühiajalisel rahastamisel on erinevad eesmärgid ja neid saavutatakse ka erinevate vahenditega, see ei tähenda aga seda, et neil mõlemal on teatud olukordades teatav kasu. on selge, et pikaajaline rahastamine peaks keskenduma enamale kui ainult rahalistele ja majanduslikele võitudele ja pikaajaline lähenemine tagab turgude sta-, stabiilsuse, mis võib olla kõikidele kasulik. minu kolleeg on ka nõus raportööriga selles osas, mis ta ütleb VKE-dele rahastamisvõimaluste juurdepääsu tagamise osas, sellepärast et VKE-d on suured töökohtade loojad ja majanduskasvu potentsiaalne allikas kolleeg arvab, et peaks rääkima ka sotsiaalmajanduslikest hüvedest, äh, kui arendataks välja ja tagataks juurdepääs novaatorlikele pikaajalistele finantseerimisvahenditele. niimoodi me saaksime lahti sõltuvusest lühiajalistest meetmetest ja saaksime hoogustada seda, et sotsiaalmõõde võetakse ka arvesse ja kujuneb välja vastutustundlik rahastamisskeem. suur tänu! suur tänu teile, kas keegi soovib veel sõna selles küsimuses? tundub, et mitte, sellisel juhul härra Gutierrez, kas te soovite sõna? ei! väga hea äh, muudatuse esitamise tähtaeg inglisekeelsetena palun need üheksateistkümnendal, üheteistkümnendal novembril kell kaksteist keskpäeval me vaatame muudatusettepanekud ja kompromissmuudatusettepanekud läbi ühel ja samal ajal, kakskümmend viis, kakskümmend kuus november, seitseteist detsember hääletame, sellepärast et EKOn peab kahekümnendal jaanuaril hääletama. ja veebruari teisel täiskogul on see siis Strasbourgis. nüüd päevakorrapunkt number seitseteist, Martin Kastlerile annaksin sõna kes annab meile siis ülevaate ähm, IMCO-le suunatavast arvamusest Solveti kohta. härra raportöör, palun, teil on sõna. aitäh, proua juhataja pärast seda, kui minu arvamus on teile esitatud ja me peaksime selles osas olema ühel ja samal arvamusel. oleme rääkinud erinevate fraktsioonide läbi selle küsimuse läbi ja ma arvan, et nii see peakski olema, sest me teame, et siseturul on meil kolm olulist momenti ja need on kaasatud ka sellesse raportisse. esiteks viitab sellele ka komisjon, et meil on vaja solviti volitusi suurendada sest et eh, Euroopa siseturg ei teki mitte ainult Euroopa Liidus, vaid see, ta takist-, selle ta, toimimist takistab ka Euroopa Liidu seadusandluse halb ülevõtmine si liikmesriikide seadusandlusse. nii, siis täna oleme rääkinud teisest punktist ka, see on pensionide süsteem ja siinkohal võiks ka Solvit anda olulisi selgitusi nagu näiteks äh, pensionide ülekantavus, millest me täna juba oleme, räägime siis äh, äh, riiklikust <clears throat> pensionisüsteemidest ja erapensioniskeemidest ja kolmas moment, see puudutab ideed, mille ma ise tõin sellesse arvamusse kaasa ja selle eest täida, tänan kõikide kolleege selle toetuse eest, see on Solvit Regio idee see tuleb lihtsalt sellest ka, et olen Euroopa äh, Regionaalarengu Komisjoni liige ja seetõttu ma näen, millised ideed võiks tegelikult äh, regioonidele väga palju kasu pakkuda ja selles mõttes solvit on tegelikult midagi niisugust, mis käib neile keskselt närvidele Äh, kuivõrd see on niivõrd riiklikult tsentraliseeritud, aga kui see solvid toimiks nagu regioonide tasandil äh, liidu, äh, liidumaades, osariikides või departemangudes, kus iganes, siis oleks see regioonidele hoopis vastuvõetavam, kui solvid, nagu öeldakse, jõuaks nende tasemele ja mina oleks väga õnnelik, kui teie kolleegid toetavad seda initsiatiivi. ma tänan kolleege senise abi eest ja loodan, et kui äh, peaks olema kellelgi täiendavaid ettepanekuid, on need teretulnud, igal juhul olen täiesti kindel, et äh, nimetatud raport on, äh, ei tekita mitte mingeid probleeme, suur aitäh ja järgmisena saab sõna kolleeg Serkas Äh, ilmselt ei tööta mikrofon, palun, härra Serkas, lülitage mikrofon sisse. vaat see teine mikrofon vist ei tööta, ütleb härra Serkas. võtsin järgmise mikrofoni. nii, nüüd me leiame, et Solviti osas saame väga konstruktiivset koostööd teha. see on väga huvitav instrument meie kodanike jaoks. jah, ja kõik, mis siin ka kirjas on, leiab meiepoolset toetust. meie kui sotsialistid toetame seda sest siin arvestatakse kõigi oluliste põhimõtetega, muuhulgas subsidiaarsuspõhimõttega lähimus on tegelikult antud kontekstis väga oluline ja ma leian, et äh, me saame ka Solvitiga liikuda online äh, suunas, ma leian, et online Solvitile kuulub tegelikult tulevik, mistõttu peaksime arvestama sellega, et seda saaksid kasutada need inimesed, kellel on puuded ma leian, et dokument on seda väärt, et seda järjest paremaks muuta, sest see on kõigi Euroopa kodanike huvides. suur aitäh variraportööride Mari Ar, proua Harkini nimel. Äh, tänan raportööri arvamuse koostajate hea koostamise eest. see on suunatud tööle avalikkusega ja öö, tööle regioonidega ja regioonide tasemel. ma rõhutan seda, ütleb proua Harkin oma kirjas, et tänu sellele saame me Solvitiga kodanikele pakkuda neile sobivat ja neist lähtuvat teenust ja e, võib-olla lubab siin kolleeg Harkin oma kirjas, teeb ta teatud muudatusettepanekuid, aga printsiibis on ta kõigega nõus, aitäh! Ähm, ja nüüd annan veel tagasi sõna äh, raportöörile Martin Kastlerile. suur aitäh toetuse ja sõbralike kiidusõnade eest. ma arvan, et ma arvestan sellega. ma leian tegelikult ka seda, äh, proua juhataja, dokument on juba peaaegu ideaalne. ma tänan väga kolleeg Serkas selle online nüansi lisamise eest. Online on nagu tõepoolest väga oluline, ma usun, et see saab olema ka suhteliselt lihtne teha, seda enam, et dokumendi praegune maht võimaldab seda lõdvalt. suur aitäh! kas keegi turgude peadirektoraadist on siin ja kas te soovite sõna? kui jah, siis palun. suur tänu, proua esim-, juhataja. ma tahaksin teha väga lühidalt. ma tahaksin tuua välja mõningad probleemid Solvitile järgmist, järgnevatel aastatel. ja vastan ka mõnedele punktidele, millest me enne rääkisime. kõigepealt meie peamine väljakutse on kõrge teenuse kvaliteedi tagamine vaatamata eelarvepiirangutele ja inimressursi vähesusele, see on praegune reaalsus, me peame tegema nii tõhusat tööd kui võimalik ja peame survet avaldama selleks, et piisavalt oleks personali meil ja meil on väga hea meel, et Euroopa Parlament on selles meid alati toetanud kindlasti me peaksime ka teisi kaebuste süsteeme solvide süsteemiga paremini ühtsustama, see on viis, kuidas saaksime tõhusamalt tööd teha ja tagada selle, et isegi need, keda Solvit ei saa aidata, saab nõu selle kohta, kust abi saada, sest Solvit ei saa lahendada kõike. Solvit on ette nähtud selleks, kui mõni avaliku sektori ähm, instants mõnes teises liikmesriigis rikub ähm, Äh, seadust, selle jaoks on ette nähtud solvid. nimelt selle aluseks on see, et liikmesriigid peavad Euroopa seadusandlust äh, korrektselt rakendama ja sellepärast äh, ongi see osa keskvalitsuste süsteemidest. kolmas punkt, mis on ka väga oluline, nimelt solvid peab ära kasutama liikmesriikides mujal asuvat informatsiooni seega me kutsume üles selleks, et Solviti keskused liikmesriikides seaks ähm, halduskomisjoniga sotsiaalkindlustusküsimustes väga head äh, suhtluskanalid sisse. see on oluline, sellepärast et enamus äh, kaasuseid puudutab just nimelt sotsiaalkindlustust ja see on asi, millele ka teie viitasite oma äh, arvamuses, pensioniküsimused täpsemalt nimelt kui Euroopa Liidu seadusandluse rikkumisega on tegemist, siis Solvit saab siinkohal aidata, aga kõigepealt peab te tag-, äh, kinnitama see, et tegemist on, kinnitust saama see, et tegemist on Euroopa seadusandluse rikkumisega. me ei taha, et kõik äh, meie eesmärgiks on see, et viissada kümme miljonit eurooplast teaksid, et kui neil on probleem, et siis keegi suunab nad Solviti suunas, mitte ei ole nii, et nad peaksid kõik teadma, mis asi on Solvit. üks võimalus, kuidas seda tagada, on see, et need, on see, et inimestel oleks oma õigustest hea ülevaade ja juurdepääs nendele lihtne, see, siin tuleb mängu Euroopa Liidu portaal, see on äh, lihtsalt käsitletav portaal ja annab väga pragmaatilist infot. praegu inimesed teavad, nad teavad siis, millised on nende õigused ja millal nende õiguseid rikutakse ja siis nad saavad pöörduda Solviti puulde, nii et me tõesti nende portaalide pealt, äh, neile loodame palju ja loodame, et neid suunatakse siis Solviti juurde edasi ja minu viimane märkus puudutab siis äh, Solviti regionaalkontoreid. me julgustame Solviti keskuseid äh, tagama selle, et äh, selleks, et kohalikud omavalitsused oleksid nendega võimalikult hästi kursis, selleks, et nad saaksid olla vahendajad, et kui tuleb kodanik ja kuputab ukse, koputab uksele mõnes omavalitsuses ja kurdab muret, mida Solvit saaks lahendada, siis omavalitsus saadaks ta edasi Solvitisse. nii palju siis sellest, suur tänu. suur tänu. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kaksteist november ja hääletame meie komisjonis seitsmeteistkümnendal detsembril. jõulukingitus teile, kui me selle vastu võtame, härra Kastler. suur tänu. järgmine päevakorrapunkt nüüd siis, päevakorrapunkt number kaheksateist. kas Euroopa Sotsiaalfondist eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste mõjusust kontrollitakse asjakohaste vahenditega? siin on raportööriks äh, Danuta Jaslovjetska, tegemist on esimese arvamuste vahetusega. ja kõigepealt siis Danuta sõna teile. E, suur aitäh, proua e, esimees, kallid kolleegid, juba järgmisel aastal märkame e, seda, et töötava elanikkonna vanus kasvab. see ei ole enam prognoos, vaid reaalsus, lisas sellele motivatsioonid va varem äh, pensionile minekuks, majanduskriis ning äh, uute oskuste ja teadmiste nõue töötajatele, ma, kõik see mõjutab negatiivselt eakaid kodanikke, vähem kui viisteist protsenti viiekümne viiest äh, kuuekümne viie vanusteni inimesteni töötab, see muudab meie olukorra palju hullemaks kui see, mis on USA-s või Jaapanis, kus rohkem kui kuuskümmend protsenti sellest vanuserühmast on aktiivne see mõjutab väga jõuliselt majandusolukorda liikmesmaades ning nõrgendab nende potentsiaali. pidagem meeles, et vanemad töötajad on äh, tihti väga väärtusliku professionaalse äh, kogemusega, neil on ka võimalus töötada kauem. me peame looma tingimusi, mis julgustaks neid aktiivseks jääma. kõikide inimeste aktiivsemaks muutmine on viimasel ajal muutunud Euroopa Liidu võtmepoliitikaks. juba Lissaboni strateegia viitas sellele, et tuleb pikendada tööga seotud äh, aktiivsuse aega inimestelt, samal ajal kui Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ütleb et, et seitsekümmend viis protsenti peaksid olla äh, seitsekümmend viis protsenti kahekümne kuni kuuekümne aastastest peaks olema tööl. seda eesmärki ei ole võimalik saavutada, kui me ei kaasa kõiki töötajaid üks peamisi instrumente kaasfinantseeritud ähm, äh, tegevused äh, vanurite kaasamiseks, äh, seda on toetatud Sotsiaalfondist kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, eraldati seitse miljardit eurot sellesse fondi, see on seitse protsenti Euroopa Liidu eelarvest, lisaks sellele rakendasid liikmesmaad sada seitsekümmend tööprogrammi, kuuskümmend kolm nendest olid suunatud otseselt või kaudselt eakamatele töötajatele. kahjuks nagu Euroopa Kontrollikoja eriaruanne kaks tuhat kaksteist näitab, siis ei ole liikmesmaad ega komisjon suutelised näitama, kuidas tööandjad, töötajad on saanud toe, tuge Euroopa Sotsiaalfondist, kus nende jaoks eraldised on tehtud ja pole ka aimu, kuivõrd tõhusad on olnud need sammud kas need on võimaldanud äh, neil suurendada oma kvalifikatsiooni või leida uusi töökohti eakamatele? kui vaid Suurbritannia Gibraltari puhul on olemas äh, informatsioon selle kohta, kui kättesaadavad on eakamad inimesed. tulemused tulenevad tänu sellele, et korrektsed kontrollimehhanismid pole paika pandud ega pole ka vaja valitud korrektsed indikaatorid, peamiselt kvalitatiivseid. selles kontekstis on julgustav, et tuleviku finantsraamistikus kaks tuhat neliteist kuni kaksteist tuhat kakskümmend on ESF-i määrus eh, sisaldamas ka hinnangumeetmeid, millega hinnatakse projektide tõhusust ning siia tuhakse, tuuakse sisse ka teatud indikaatorid, mille eesmärgiks on hinnata eh, tehtud sammude tõhusust siin julgustan liikmesmaid kasutama teolisi indikaatoreid, mis näitavad täpselt, kui palju vanemaid töötajaid said uusi oskusi, parandasid oma olukorda tööjõuturul või leidsid uusi töökohti tänu EFS-ile. meil on vaja konkreetseid andmeid, nii et saaksime jätkata kõige tõhusamaid samme tulevikus. Euroopa Kontrollikoda ütleb oma äh, raportis et puudub konkreetne vanusevahemik, millega defineeritakse eakamad töötajad. liikmesmaad rakendavad erinevaid vanusemäärasid nelikümmend viis ja vanemad, viiskümmend ja vanemad või viiskümmend viis ja vanemad. see tuleneb erinevustest sotsiaalmajanduslikus arengus, selleks et defineerida need tegevused, mis täidaks tegelikult ka eakamate töötajate vajadusi, siis tuleb teost, peaksid vajaduste analüüsid käima samade vanuserühmade kohta, millele on suunatud programmid. Pole mõtet luua kahte erinevat äh, vanuserühmad ning suunata tegevused noorematele inimestele nelikümmend viis kuni viiskümmend viis, koolitus, väljaõpe ja tööle saamine ja vanema, vanematele inimestele, näiteks üle kümne viiekümne viiestele, millised oleksid paindlikud töötingimused. mul on terve hulk taolisi ideid, aga samuti olid siin olemas teatud piirangud, nii et ma loodan, et te esitate kommentaare ning meil saab olema viljakas äh, koostöö variraportööridega. ma loodan, et see arvamus on heaks aluseks meie diskussioonile, aitäh! aitäh! kas keegi soovib siin sõna võtta? muidu annan sõna kohe komisjonile Emmanuel Guenov, palun sõna teil. suur aitäh! komisjon tahaksin rõhutada, nagu te väga õigesti juba viitasite, et paljud soovid, äh, mida Econ on arvestanud järgmise programmeerimisperioodis, arvestanud järgmise seadusandliku raamistiku jaoks, mida me praegu arutame, see paranda, me tahame paremaid sihtmärke, me tahame parandada programmide järelevalvet, aga samamoodi hinnata paremini, kui tulemuslikud need on. nii et teil on täiesti õigus, eesmärkide seamine on üks asi, aga tulemuste ja mõju saavutamine on samuti Euroopa Liidu eelarve kasutamise võtmeküsimus kontrollikoja raportis on samuti mõned aspektid, mida komisjon asjakohaselt arvesse võtab ja see on loomulikult juhtimiskontrolli aspekt, järelevalve aspekt ja mul, ma tahan kinnitada, et komisjon on jätkuvalt pühendunud väliskontrolle parandada, aitäh hey,! aitäh, tänan teid, tähtaeg muudatustele on kolmeteistkümnes november keskpäeval ning hääletame tööhõivekomisjonis kahekümne esimesel jaanuaril järgmisel aastal. kell on viis minutit seitse läbi. me peame lõpetama koosoleku, vaid üks viimane punkt päevakorras. see on punkt kakskümmend üks. kuna siin leiate delegatsiooni raporti, see on olemas teie toimikus. delegatsiooni teema oli vaadata, milline on migranttöötajate, lähetatud töötajate olukord ning nende sotsiaalkaitse äh, järelevalvet ja elluviimist Suurbritannias. täisraport on teie failis ja see oli ka viimane punkt täna päevakorras, mida me täna käsitleda saame. niisiis üks veel või? hea küll, järgmine koosolek toimub neljateistkümnendal novembril kella üheksast poole üheni Brüsselis, soovin teile kena õhtut!